Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid. Äh, vähemalt tere neile, kes on juba tulnud nädalavahetuselt tagasi. ütlen teile tere tulemast meie tänasele koosolekule. kas päevakorra kohta on mingisuguseid märkusi? ei ole. Äh, minul on juhataja teadaannete all öelda järgmist. head kolleegid, Boris Nemtsov oli ka meie komisjoni külaliseks. mina ise isiklikult viieteistkümne, viieteistkümne aasta jooksul olen rääkinud temaga korduvalt Strasbourgis, siin Brüsselis, ka Moskvas ja mujalgi. ning äh, olen õppinud teda hindama kui äh, ausat kõnelejat, suure äh, karismaga meest, ning väga julget inimest. me rääkisime tegelikult ka sellest, et ta võib olla ise ohus ja ta teadis, et selline olukord on. peame nüüd vaatama ja ootama, kas eh, demokraatlik opositsioon Venemaal on kaotanud oma eesmärgi ja et oht muutub kõige Äh, veelgi suuremaks, et äh, katteloor või vari heidetakse Venemaa üle. ma tean küll, kes isiklikult siin vastutav on, et aina rohkem äh, muutub süsteem autokraatlikumaks ja see kindlasti on olukorras süüdi. ja kui ma esimesi kohutavaid vandenõuteooriaid kuulsin selle kohta, kes selle eest vastutav on, siis Äh, tuleb mulle meelde, et surnud, kinnipeetud, need, kes istusid või istuvad äh, Gulagis, äh, uudse aja Gulagis olid alati poliitikud, opositsionäärid ja inimesed, kes üldiselt süsteemi jaoks olid ohtlikud ja keegi teine seda pole teinud. ning ka praegusel juhtumil tundub, et tegu on täpselt samamoodi sarnase juhtumiga Boriss Nemtsov äh, oli teada andnud, et tal on tõendeid selle kohta, et Vene Föderatsioon on otseselt seotud sõjaga Ukrainas ning see ei olnud ilmselt ka äh, väga meeldiv nendele, kes tema surma eest vastutust kannavad. nii et ma palun teid Eh, hetkeks mõelda Boris Nemtsovi peale ning samal ajal tahaksin teilt ka paluda, et me igal pool, ka Venemaal, neid inimesi, kes demokraatlike väärtuste eest eh, seisavad, toetame. suur tänu teile! nüüd jõuame päevakorrapunkti neli juurde. kolm juurde, arvamuste vahetus ÜRO Palestiina põi-, põgenike abi- ja tööorganisatsiooni Lähis-Idas peavoliniku Pierre Krähenbüliga. me oleme juba tihedasti arutelusid pidanud äh, seoses Palestiina, Iisraeli arengutega ning loomulikult valmistab meile suurt muret selle piirkonna areng äh, just ka majanduslikust perspektiivist ja ma arvan, et me peame igal juhul Gazast olukorda eristama ning seda, millist rolli mängib Gaza sektoris Hamas ning millised võimalused äh, on seal Äh, versus siis olukord läänekaldal, aga ma paluksin, et te seda olukorda meile valgustaksite ning ehk aitaksite meil paremini aru saada ka seda, kuidas meie saaksime äh, selles osas midagi ära teha. me peaksime ikka ja jälle selle küsimusega tegelema, sellepärast et Euroopa Liidu toetusraha väga palju äh, sinna voolab, vahel aga Euroopa Liidu nähtavus selles piirkonnas ei ole piisavalt suur igal juhul huvitab meid küsimus, millisel moel saame me abi tõhusamaks muuta ning millisel moel see töö ka poliitilisi protsesse piirkonnas äh, tugevdaks ning ehk aitaks ka poliitilist rahumeelset lahendust leida konfliktile. me ju näeme, et pagulasi on meie naaberriikides ja see äh, võib olla väga ühiskonda destabiliseeriv, me olime äh, visiidil äh, Liibanonis ja Jordaanias meie komisjoni liikmetega, mina ise olin Iraagis ja ma arvan, et me peame nägema ka kõike seda üksteisega seotult. kui Liibanonis ja ka Jordaanias praegu on väga palju sõjapõgenikke Süüriast tulnud ning äh, rohkem on vaja äh, ÜRO ja Euroopa Liidu vahelist äh, koostööd pagulaste aitamiseks. aga me peame nägema ka, et Palestiinaga on see küsimus seotud, sellepärast et Liibanon ütleb, et me süürlaste jaoks põgenikelaagreid ei raja, sest muidu nad jäävad igavesti sinna, aga meil on sellegipoolest ka tuhandeid Palestiina põgenikke, kes on juba seal aastakümneid olnud nii et äh, seda tuleb ka silmas pidada. Teil on nüüd sõna. suur tänu, esimees, daamid ja härrad. Äh, härra esimees, suur tänu tervitussõnade eest, äh, avasõnade eest ja suur tänu selle võimaluse eest pöörduda Välisasjade Komisjoni poole Euroopa Parlamendis, see on meile suur au. ma tahaksin juba algusest peale tänada teid väga tugeva ja pikaajalise ning ajaloolise toe eest seda, et Euroopa Liit on UNRWA-t äh, toetanud, et äh, Palestiina põgenikud, tuhanded on abi saanud äh, Lähis-Idas. tegemist on väga erilise partnerlusega, mis on meil ellu seatud Euroopa Liiduga, aga ka eraldiseisvalt liikmesriikidega, kes meie agentuuri toetavad. eraldi tahaksin ma eriti tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et te olete toetanud ja püüdnud leida erinevaid toetusvahendeid, sealhulgas ka rahalisi eh, toetusvahendeid Palestiina põgenikele ja UNRWA-le ning samuti eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta resolutsiooni eh, eest Palestiina ja Gaza teemal ning Palestiina riikluse resolutsiooni eest ning, ning UNRWA rahandusolukorrale olete te ka viidanud, suur tänu teile selle eest ja me tunnustame teie peetud debatti ning seda, kui tähtis see meile oli. ma tahaksin tõepoolest vaadata nüüd üle Lähis-Ida olukorra detailsemalt ning konkreetselt rääkida ka sellest, kuidas see Palestiina põgenike kogukondi mõjutab. ja ma tahan öelda, daamid ja härrad, et ma tulen teie ette praeguses väga äh, suures mure äh, küsimuste ajastus Te olete ilmselt teadlikud, et regioonis äh, valitseb, äh, valitsevad väga rahutud meeleolud. olukord äh, on erinevate mõjuritega, okupatsioon ja Gaza blokaad, ka sõjaline vastuseis, nagu me näeme eelmisel suvel Gaza sektoris, aga ka väga sügavale ulatuv Süüria konflikt ning selle mõjud naaberriikidele selle tuumaks meie vaatenurgast on see, et puudub poliitiline lahendus nendele kogu piirkonna äh, konfliktidele. ja me näeme selle järelmina, kuidas äh, aina enam radikaliseerutakse, kuidas äärmuslus erinevates vormides tõstab pead Lähis-Idas ning see mõjutab väga tugevalt kõiki kogukondi, keda ka meie aidata püüame. samal ajal konflikti tulemusena näeme me ka, kuidas riikide institutsioonid selles regioonis aina nõrgenevad ja riigid äh, ja valitsused äh, nendes riikides on peamised äh, UNRWA partnerid selleks, et Palestiina põgenike kogukondi aidata. alustuseks räägiksin ma Palestiina põgenikest endast Lähis-Idas ja ma alustan kõigepealt, et ma keskendun sellele, et rääkida läänekaldast äh, Gazas. nagu te teate, siis kogu äh, Lähis-Idas on viis miljonit Palestiina põgenikku tänasel päeval, äh, keda UNRWA agentuurina toetab. tegemist on kas Singapuri või Norra suuruse elanikkonnaga, neil ei ole loomulikult oma riiki, ei ole oma kodu ja täna sõltuvad nad meie tegevustest kogu regioonis. Lääne kaldal on olukord eh, praegu mõjutatud asunduste poliitikast, ka sellest, et asunduste rajamisel eh, on puhkenud vägivald, et eh, maju la-, lammutatakse maha, tihti on ka neid inimesi ohustatud, neid sunnitakse sisepagulasteks meile valmistab see olukord väga muret ning me oleme pidevalt kontaktis ka Iisraeliga. Lääne kaldal me näeme veel lisafenomeni, mis äh, tähendab äh, maksutulu eemaldamist. Palestiina ametivõimude institutsioonid, äh, kuna nende käed jäävad aina lühemaks, siis pidevalt inimesed pöörduvad meie endi poole abi palvega nii et Palestiina ametivõimude äh, võimalused äh, abivajajaid aidata on äh, aina vähenenud ja seetõttu hakkame meie rohkem abi pakkuma. eelmise suve sündmusi te mäletate piirkonnas, aga ma tahaksin rõhutada, et meie ees on eksistentsiaalse kriisi hetk praegu Gaza inimeste jaoks. seal on olnud nüüd aastaid akumuleeruv mõju äh, Äh, blokaad ning äh, kogu selle blokaadi mõju Gaza inimestele. Äh, ja toon siin mõned indikaatorid välja. kahe tuhandendal aastal, kui olukord ei olnud vast normaalne, aga vähemalt rohkem avatud, mis puudutab Gaza majandust, siis oli kaheksakümmend tuhat palestiinlast Gazas, kes sõltusid meie toiduabist. tänasel päeval pärast seda, kui seitse kuni kaheksa aastat on blokaad olnud, on sada kuuskümmend tuhat toiduabist sõltujat. ja ma ei avalda mitte muljet siin teile sellega, et me peame aina rohkem oma inimesi abistama, nii nagu humanitaarabis tavaline on, aga ma ütlen teile seda sellepärast, et see on häbiväärne statistika. see on häbiväärne statistika, et kaheksasada kuuskümmend tuhat inimest, miljonist inimesest sõltub äh, täna UNRWA äh, toiduabist ja siia ma ei kaasanud lisainimesi, kes äh, ka Maailma Toiduabiprogrammist sõltub. põhjus selle taga on see, et ettevõtjad ja ka naised on pühendunud oma kogukonna jaoks Neil oli võimalus eksportida Iisraeli läänekaldale ja Euroopasse, nad olid ise ettevõtjad ja omale tööandjad, nad ei saa seda enam aga edasi teha, nad on kaotanud oma ettevõtted ja neid on sunnitud lahti laskma oma töötajad, nad on tihti ka ilma Äh, omaenda elukohata, istuvad äh, pooleldi üüritud äh, korterites, pindadel ning tahavad meie käest toiduabi saada. ma räägin inimestest, kes on kõrgelt haritud, Gaza inimesed on haritud ja nad tahavad tegelikult oma perede eest ise hoolitseda, nii nagu meie kõik, nad ei taha olla sõltuvad UNRWA toiduabist nemad ei taha ja meie ei taha, et olukord jääks nii, nagu ta praegu on. Nad tahavad oma ettevõtted ja poed taas lahti teha, nad tahavad äh, taas tegutseda, tahavad eksportida, nad tahavad olla oma kogukondade äh, osaks, nii nagu minevikus asi oli, ja nad tahavad, et olukorraga keegi tegeleks. see tähendab ka äh, murede adresseerimist äh, Äh, äh, siis äh, selles osas, mis puudutab Iisraeli ja julgeolekuohtu. see on kõik väga oluline aspektide rivi, mida me peame arvestama, kui me kaasa peale mõtleme. nii et blokaadi olukord tähendab, et vaba liikumist ei ole, et töövõimalusi pole praeguses olukorras ja sealt edasi on lisaks eelmise aasta konflikt, mis on teinud suurt hävitustööd, Gaza kontekstis väga-väga suure mõjuga ja kõikehõlmav. täna on meil siis ka inimesed, kes on töötud, aga sinna lisaks ka sada kuni sada kakskümmend tuhat inimest, kes on ilma koduta, sellepärast et nende kodud on hävitatud. üheksakümmend kuus tuhat kodu on kas täielikult hävinenud äh, või väga tõsiselt kannatada saanud, tõsiselt kannatada saanud on kakskümmend tuhat äh, kodu pluss äh, kümneid tuhandeid kodusid vajab mingisugust remonti või, või ülesehitustööd. nii et meil on kodutus, meil on hävinenud kodud ja meil on suur trauma, sest Gaza sektori laste olukord oli selline, et konfliktis hukkus äh, viissada nelikümmend last, seitsekümmend protsenti neist oli alla kaheteist aasta vanad. see tähendas, et sada kolmkümmend kaheksa äh, äh, õpilast UNRWA koolidest ei pöördunud konflikti lõpus tagasi kooli, kolm tuhat inimest, kolm tuhat last on ähm, saanud kannatada ja mõned neist elavad puudega oma elu lõpuni nii et eh, me ei näe traumat ainult selles, et hooned on hävinenud, vaid trauma tähendab ka seda, et eh, sellel on olnud inimestele mõju ja kogu eh, kogukonnale mõju. ning kuna täna me keskendume taas ülesehitamise väga aeglasele protsessile ja vaatame seda võimuvaakumi, mis kaasas praegu on ning rahvusliku konsensuse valitsus ei ole praegu olnud veel võimeline kogu vastutust kaasajast üle võtma. ja vaatame ka rahastamist ning mõningatel lubaduste mittetäitmist, mis Kairo konverentsil eelmisel aastal anti. aga mind hämmastab kõige rohkem see, et samal ajal on Gazas ja Iisraelis selline kogukond, kaks kogukonda, kes kõlg külje kõrval hakkavad äh, Äh, toimima ja üles kasvama. vastupidiselt eelnevatele põlvkondadele on noored põlvkonnad need, kes kasvavad üles ilma igasuguse äh, kontaktita, ilma igasuguse teadmiseta üksteise kohta. nii nagu viiekümne kaheksa aastane ettevõtja eelmise aasta sõja eel ütles mulle, äh, ta rääkis endast, et nagu Äh, heast mehest, aga samas äh, tema lapsed ei ole nii head inimesed, kui tema oli, mis on väga üllatav ühe lapsevanema kohta sellist asja öelda. ta ütles, et ta kasvas üles iisraellastega äh, kontaktis, et ta oli oma ärielus ja ettevõtluselus tegelenud nendega ja ta ütles, et ma küll tegin nendega kaupa, ma ei olnud nendega alati nõus, aga ma sain aru teatud vaatepunktidest, mis mõlemal poolel on. ta ütles aga, et meie lapsed, nad isegi ei ole Iisraelis oma elus kohanud rääkimata siis sellest, et nad on omavahel suhelnud. nii et täna see eraldatus ja müüride taga elamine eh, ning eh, sellised kaks paralleeleksistentsi on täiesti tavaline. New York Times eh, hiljuti tõi välja et, et nelikümmend kaks protsenti palestiinlasi pole üldse iisraellastega kokku, kokkugi puutunud oma elus. ja see kokkupuude oleks tegelikult see, millele regionaalne areng ja koostöö rajaneb tulevikus ning äh, seetõttu peaks olema meie ja teie äh, äh, fookuseks julgeoleku küsimus Lähis-Idas, aga ma tahan öelda, et väga selged ühenduslülid on olemas regionaalselt ning kuuskümmend viis protsenti kaasaja elanikest on kahekümne, alla kahekümne viie aastased, see on tiksuv ajapomm, jällegi tegemist on haridusega inimesega, kellel ei ole praegu tuleviku väljavaateid Süüria äh, küsimus on väga oluline ja me oleme väga suure huviga jälginud ka Süüria ja Iraagi teatist, mille on välisteenistus äh, välja andnud ning ka asepresident ning äh, välisasjade kõrge esindaja proua Mogherini. me tahame rõhutada järgnevat. on tegemist väga selgelt kõige katastroofilisema konfliktiga, mida me praegu näeme, eh, mis puudutab humanitaarküsimusi. üheksakümmend viis protsenti Palestiina põgenikest, kes endiselt või enn-, enne olid, eh, suutsid ennast eh, ära toita, nad olid Süürias majandusliku ja ühiskondliku elu osad, täna sõltuvad meie toiduabist. kuuskümmend protsenti Palestiina põgenikest Süürias kes olid enne sõda viissada viiskümmend tuhat, on nüüd äh, ümber asustatud riigi sisu, siseselt või on põgenenud äh, kusagile nelikümmend neli tuhat Liibanonis, neliteist tuhat äh, Jordaanias, neli tuhat Türgis ja neli tuhat Egiptuses. meil on väga palju oma rajatisi, mis selles piirkonnas kahe tuhande kahesaja üheksateistkümnest nelikümmend kuus rajatist on selle konflikti käigus kas hävitatud või kannatada saanud ning see on loomulikult mõjutanud ka naaberriike Liibanoni ja Jordaaniat, kes on tegelikult oma õlgadele võtnud väga suure äh, koorma kanda. Äh, nad on Palestiina põgenikke pidanud vastu võtma ning nüüd ka Süüria omi. nii et ma tahan rõhutada seda, et Palestiina põgenike kogukonnad kogu Lähis-Idas äh, seisavad silmitsi kaitsekriisiga ning praegu nende haavatavus kasvab aina enam ja enam, nad äh, tunnevad, et nende olukord on äh, aina halvenev, nad on äh, ära unustatud ja lihtsalt hooletusse jäetud. UNRWA selle kõige taustal analüüsib mais öö, oma olukorda, sest kuuskümmend viis aastat tagasi meid asutati ja ma tahaksin rõhutada, et meie tegevust kuuskümmend viis aastat tähendab minu arust kahte asja. see tähendab paljutki, aga minu arust peamiselt kahte. esiteks, seda, et me oleme leidnud äh, mõistliku ja vajaliku abi äh, pakkumise võimalusi väga suurtele põgenike kogukondadele, aga teiseks tähendab see ka seda, et kui poliitiliselt küsimusi ei lahendata, kui poliitilised lahendused jäävad äh, kas äh, uduseks või kättesaamatuks, siis on agentuuri jaoks see kuuskümmend viis aastat väga pikk eluiga, kunagi ei plaanitud, et me nii kaua peame tegutsema. aga kahjuks praegust olukorda vaadates tundub, et me peame ikkagi veel päris mitmeid häid aastaid tegutsema. Äh, mina liitusin selle agentuuriga üksteist kuud tagasi alles hiljuti ja ma tahaksin jagada teiega mõnda kommentaari, mida mina leidsin ja see üllatas mind, kuna ma tulin äh, Punase Risti äh, äh, humanitaartöötajate äh, ridadest, kes konfliktipiirkondades kakskümmend aastat on töötanud äh,. UNRWA on väga märkimisväärne agentuur, sellepärast me pakume humanitaarabi ja päästeoperatsioone, aga ka äh, toetust pikaajaliseks äh, arenguks. ja selle agentuuri saavutused humanitaarabi äh, andmisel on viimastel aastakümnetel väga märkimisväärsed. meil on kõige paremad numbrilised näitajad ja tulemuste kohta meditsiinivallas ja muudes valdades Lähis-Idas. me oleme terve põlvkonna vältel eh, inimkapitali aidanud eh, toetada ja arendada ja ma kohtun nende inimestega ükskõik, kuhu ma lähen. väga oluline on teada, et Palestiina lool on kaks külge. tegemist ei ole mitte kaotuse ja segaduse ning hooletusse jätmise ajalooga eh, ja ohvriks olemisega, vaid tegelikult palestiinlaste enda saavutused läbi selle, et nad on olnud pühendunud hariduse omandamisele nii meie agentuuri läbi kui ka eraldiseisvalt ja seda ma tahaksin teile siin täna rõhutada. selge on, et meie ees on väga palju väljakutseid. üks nendest on see, et meie saavutused äh, haridus- ja äh, tervishoiu vallas on äh, tagasipööramatud. kui niivõrd palju konflikte on, nagu me näeme täna, Süüria, tänane blokaad, mis jätkub Gazas ning okupatsioon, nagu ma nimetasin, siis haridus ja ja äh, meditsiinivallas äh, edasiminekud äh, on väga märkimisväärsed. meie teeme väga palju selleks, et Süürias aidata haridusteele tagasi pöörduda Palestiina põgenikke, toetame Palestiina põgenikke ka teistes riikides, neliteist meie kolleegi on hukkunud, kakskümmend viis on kas kinni peetud või kadunud Äh, Gaza konfliktis äh, oleme ka arvukalt kolleege kaotanud ja see on tegelikult hind, mida me maksame selle eest, et me oleme konflikti eesliinil äh, inimesi abistamas. meie ees on veel üks väljakutse, nimelt see, et meie iga-aastased rahavõimalused, et tegeleda meditsiini, tervishoiu ja muude küsimustega on üks koma kaks, üks koma kolm miljardit Äh, Ameerika dollarit, äh, see on väga suur raha, mida kokku panna ja me oleme väga tänulikud Euroopa Liidule ning liikmesriikidele. kui kogu teie panus kokku arvutada, siis te olete tegelikult äh, kõige suuremad panustajad UNRWA töösse, seda tunnustatakse, seda nähakse ja ma arvan, et me teeme väga palju ära selleks, et teid nähtaks, sest teie peate nägema ja inimesed peavad nägema, mida me koos saavutame samal ajal aga äh, muidugi on siin puudujääke ja eriti valusaks, mis minu jaoks oli ka väga suur üllatus, neli kuud pärast seda, kui Kairo lubaduste konverents äh, lõppes, pidime me oma varjupaiga ehitamise pooleli jätma kaasas, sellepärast et raha oli otsas suurim panus oli tulnud Saudi Araabiast ja Saksamaalt sinnamaani ning järsku äh, rahaallikad kuivasid kokku ning nüüd me näeme, et me peame otsima äh, nendeks parandustöödeks äh, veel rohkem raha, neli kuud peale Kairo konverentsi oli see tõesti üllatuseks. ja kuna te väga palju mõtlete stabiilsuse, julgeoleku ja ka rändeküsimuste peale, siis ma võin öelda, et Palestiina põgenike arvud, kes äh, Süüriast lahkuvad ja tahavad äh, jõuda Euroopa kallastele, aina kasvavad. ja ka Gazast on inimesed, uhked inimesed, nagu nad on, mõtlevad selle peale, et ehk peaks lahkuma ja otsima alternatiive. nii et poliitilise pühendumuse äh, puudumine ja ka raha nappus öö, otse mõjutab kohalike inimeste eluolu ja lõpetuseks, härra esimees, ma tahaksin kutsuda teid üles Euroopa Liidu poolt pidevalt ja püsivalt tegutsema ja kohe toon välja valdkonnad, kus minu arust on see kõige olulisem. esiteks on loomulikult diplomaatiline ja poliitiline tegevus. ma ütlesin juba enne ja ma esindan agentuuri, kes tegeleb eelkõige humanitaarabiga ja arenguabiga Palestiina põgenikele ja regioonile ei ole midagi tähtsamat kui poliitiline kaasatus, kui see, et tegeletakse tänase olukorra tekkepõhjustega. See olukord peaks leidma aset dialoogi vormis, dialoog teiega, piirkonna osalejatega, teil on kontaktid kohapealsete osalejatega ja see on väga oluline panus, mida Euroopa Liit saab teha selle poliitilise protsessiga edasi minnes Teil on ka võimalus äh, minna äh, visiitidele sellesse piirkonda, me teame, et te olete neid äh, võimalusi otsinud, UNRWA on alati rõõmuga abiks ja toetuseks, et te saaksite minna ja käia, vaadata neid kohti ise oma silmaga, see on kõige tähtsam. me olime iseäranis tänulikud proua Mogherini otsuse eest oma esimese visiidina minna sellesse piirkonda väljaspool Euroopa Liitu see oli väga oluline signaal, ma käisin kaasas koos temaga ja ma arvan, et tema sõnum on väga oluline. selliseid sõnumeid ja signaale on regioonil vaja. kutsun teid üles ka toetama UNRWA-t agentuurina. ma kuulan ikkagi küsimusi, et kuuskümmend viis aastat on möödas, kas me saaksime edasi liikuda, ma loodan, et see oleks minu soov, et me saaksime, aga küsimus ei ole meie agentuuri olemasolus, vaid hoopis inimeste rahumeelses kooseksisteerimises ja kogu piirkonna heaolus. praegu oleme me kohapeal kõige äh, tugevamaks toetajaks äh, väga haavatavale kogukonnale, me püüame võtmeteenuseid neile pakkuda, aga meie eesmärk ei ole igavesti seal ole, olla, kui on võimalik äh, mingisugune püsiv lahendus nende olukorraga leida niisiis poliitiline tegevus, teiseks institutsionaalne toetus äh, meie agentuurile ja meie toele, nii poliitilises kui ka äh, rahalises äh, dimensioonis oleks väga oluline tuleviku jaoks. suur aitäh, härra esimees! aitäh! Gracias. Ehm... no kaks mõtet, kõigepealt äh, vastates äh, teie esmasele mõtteavaldusele äh, Venemaal toimunud mõrva suhtes, arvan, et peaksime me oma komisjonis selgelt välja ütlema, et nõuame me tõhusat ja põhjalikku uurimist, väga palju on olnud juba selliseid mõrvu, mida pole uuritud mõrvade ohvriks on langenud Vene opositsionäärid. nii et peame Venemaale saatma selge sõnumi selle kohta, et ootame eh, kiiret ja tõhusat uurimist. mis puudutab nüüd eh, meile tehtud ettekannet, sooviksin öelda seda, et äh, oleme näinud, kuidas piirkond kannatab poliitilise, majandusliku, religioosse äh, Äh, surve all. kas te ei arva ka, et me seda süsteemi kuidagi äh, toidame, tagant toetame? Euroopa Liit finantseerib kaasa ülesehitustööd, äh, haiglate ülesehitamist, ka UNRWA teda rahastab, kuigi vähem kui peaks. Euroopa Liit panustab äh, sellesse, et staatus quo säiliks, sest äh, kui palju me rahaga saadaks, äh, Iisraeli poliitika endiselt hävitab kõike seda, mida me finantseerime ja me siis jälle finantseerime seda uuesti. ja nii juba viiskümmend aastat. nii et on ilmselge, et peame aitama palestiinlasi, kes on selles keerulises olukorras, millest te rääkisite. aga mis oleks samm edasi? et äh, me ei oleks äh, sellise staatus quo äh, kaas süüdlased, sest ärgem unustagem, et see praegune olukord kestab juba kuuskümmend aastat ja suur tänu teile selle tubli töö eest, mis te olete teinud. ja tänki veel aitäh. Äh, aitäh äh, selle ettekande eest ja nagu eelkõneleja ütles, äh, tahaksid, tahaksin teid tänada esimees selle info eest, mis puudutas Boris Nemtsovi surma, sellepärast et tegemist on inimesega, kes suri võideldes demokraatia eest ning ALDE komisjoni nimel tahaksin öelda, et meie fraktsioon igatahes toetab äh, seda, et viiakse läbi sõltumatu ja üksikasjalik äh, uurimine ning ma arvan, et Euroopa Parlamendi väliskomisjoni jaoks on äärmiselt oluline, et see asi äh, selgitatakse. aga tulles nüüd tagasi meie külalise ettekande juurde Äh, kuuskümmend viis aastat äh, on aktiivselt tegutsetud ja ma tahaksin tõesti tema organisatsiooni tänada selle raske töö eest, mida nad on teinud tihtipeale väga keerulistes olukordades ning äh, teie organisatsioon on kaotanud palju kaastöötajaid. tahaksin teid meie komisjoni nimel tänada, tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes töötavad sellistes rasketes oludes selleks, et pagulasi aidata ma olen käinud Iisraelis ja Gazas korduvalt ning äh, kui inimene on korra seal käinud, äh, siis äh, ei kao see pilt silme eest mitte kunagi. Need purustatud majad, lapsed, kes sellistes tingimustes üles kasvavad, ma arvan, et me peame tegema tõesti kõik, mis meie võimuses, selleks et me leiaksime tuleviku jaoks poliitilise lahenduse Te eh, eh, siin oma taustadokumentides räägite ühest asjast, aga oma et, ettekandes te seda teemat ei käsitlenud, nimelt suuline, sooline võrdõiguslikkus. Eh, see on tõesti väga oluline punkt ja tahaksin teada, kuidas meie siin komisjonis saaksime midagi enamat teha selleks, et selles valdkonnas kaasa aidata. me teame, et äh, naised pagulaslaagrites peavad tõesti elunimene, ellujäämise nimel kõvasti vaeva nägema, nii et, et meil tuleks tõesti asetada rõhtu soolisele võrdõiguslikkusele, selles valdkonnas tuleks rohkem ära teha. ja ma tahaksin teada, mida teie arvate poliitilisest lahendusest, milline võiks see poliitiline lahendus olla, võib-olla see läheb natuke kaugemale ka Äh, teie organisatsiooni ülesannetest, aga ma tahaksin teada, milline võimalik äh, poliitiline lahendus äh, teie arvates oleks? härra Smith, aitäh, esimees. ma olen teile väga tänulik teie ettekande eest. aitäh, et te tõesti andsite meile värsket infot selle kohta mis äh, koha peal toimub ja ma tõesti tajusin teie kõnes frustratsiooni ja viha ja mul on tõesti hea meel, et te olete hoidnud meid siin Brüsselis kursis sellega, mis toimub koha peal, mis toimub teie organisatsioonis ma toetan väga teie üleskutset, et me endiselt selle piirkonnaga tegeleksime Äh, jah, äh, väga paljud probleemi juured on seotud äh, impeeriumitega ning Briti kodanikuna ja šotlasena olen ma vägagi hästi teadlik nendest probleemidest, milline seda pikaajaline ajalooline ebaõiglus võib põhjustada niisiis äh, pagulaste arv on tõesti tohutult suur, sama suur nagu Šotimaa elanikkond. nii et, et Te rääkisite sellest, et meeleheide põhjustab radikaliseerimist ja seda ütlesid ka Süüria opositsiooni esindajad, kui ma kohtusin nendega möödunud nädalal Brüsselis. Eh, staatus quo tagajärjed on palju laiemad kogu piirkonnale ja kogu maailmale. nii et, et me peame tõesti selle projektikorraga tegelema, aga eh, teie tegelete tagajärgedega, aga minule meeldiks, kui te rohkem tegeleksite põhjustega ning räägiksite äh, palju rohkem nendest olukorra põhjustest. mina küsiksin hoopis äh, midagi Iisraeli kohta. Iisrael on demokraatlik riik, seal on demokraatia dialoogimeelseid jõude, Iisraeli ühiskond on väga keeruline äh, Süüria samas ei ole demokraatlik riik, seal on jõude, kellega me asju ajada ei saa Äh, on äh, sellise, minu arvates on äärmiselt oluline, et meil oleksid partnerid, kes jagavad meie väärtused, ma äh, olen tõesti dialoogi poolt, aga selles konkreetses konfliktis on väga palju osapooli ja mulle tundub, et see dialoog, mis meil Iisraeliga aastakümneid on olnud, toimub justkui kahes paralleelses universumis, rahvusvaheline üldsus räägib Iisraeliga, aga koha peal äh, Eh, Iisrael tegutseb niimoodi, et eh, mis tahes pikaajalise poliitilise lahenduse leidmise on peaaegu võimatu ja eh, ja mind tõesti hämmastas see, kui te rääkisite sellest, et inimesed elavad justkui üksteisest lahus ja selline meelelaad minu meelest ei soodusta just vastastikuseid kõnelusi ja igasugune rahvusvahelised katsed muutuvad justkui mõttetuks, kui arvestada, mis tegelikult kohapeal toimub, nii et, et, et äh, tahaksin teada, mida teie sõltumatu vaatlejana sellest kõigest arvate? kuidas meie Euroopa Liiduna saaksime Iisraeli riigile survet avaldada selleks, et toimuksid tõesti sisukad läbirääkimised, mis olukorda koha peal muudaksid? jah, äh, kohtumisi on palju, need on mõttetud, äh, dialoogi peetakse, aga need dialoogid pole kuhugi viinud Äh, siin kojas on väga palju mõtteid, assotsiatsioonileppe peatamine, ähm, mit-, äh, asundustest äh, tulevate toodete sildistamine ja nõnda edasi. Ähm, mis, mis teie arvates oleks siis see, mida meie saaksime teha selleks, et Iisrael tõesti oleks valmis sisulisteks läbirääkimisteks, mis olukorda koha peal muudaksid, sest ma jagan teie pessimismi, kui asjad jätkuvad nii, nagu on, siis me võime äh, UNRWA-le äh, anda palju raha tahes, poliitilist lahendust ikkagi ei tule. härra Castaldo. aitäh. Äh, tahaksin tänada meie tänast külalist äh, tahaksin tänada UNRWA esindajad väga põhjaliku ettekande eest mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on tõesti üks UNRWA peamisi äh, toetajaid ning ma loodan, et see raha, äh, mida me teile anname, et me sellist rahalist toetust ka jätkame, aga jätkates äh, sealt, kust kolleeg lõpetas, siis väga paljudel juhtudel meile esitatakse küsimusi teistest komisjonidest, teistelt kolleegidelt, kodanikeühiskonna esindajatelt, et kas on mingeid tagatisi selle kohta, et äh, seda raha ka õigesti kasutatakse, kas äh, see raha tegelikult ei lange äärmuslaste kätesse, kuidas te saate tagada, et raha jõuab tõesti eh, sinna, eh, kus teda vaja on, et ei teki ohtu, et raha satub valedele projektidele või et seda raha eh, väärkasutatakse. mina toetaksin ka midagi, mida te ütlesite oma sõnavõtu alguses, kui te rääkisite sellest, et et tulevastelt põlvedelt on ära võetud tulevik ma arvan, et äh, siin seisame me silmitsi äh, tõelise tulevase radikaliseerumise ohuga. Mm, tegemist on noorte inimesi, noorte inimestega, kes ei näe mingeid tuleviku väljavaateid ning äh, see on väga oluline. ja tahaksin küsida, et kas teie ise ei näe seda ohtu, et see konflikt, mis juba aastakümneid on kestnud, on nüüd edasi arenenud ning Äh, asi ei ole enam okupeerijate ja okupeeritavate vahelise võitlusega, vaid tsivilisatsioonide kokkupõrkega ja milline on selle kõige diplomaatiline mõju? Äh, kõneldes konkreetsetest lahendustest, kas me ei saaks teha äh, midagi rohkem sellest vallas, mis tõstatati siin läbirääkimised ja vaherahu ja Gaza lennujaama blokaad. me peame Gaza välismaailmale avama Äh, selleks, et ähm, äh, kaasal oleks võimalik taastada sidemed äh, välismaailmaga, et see ümberpiiramise mentaliteet lõpetada. mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et kaasa aidata ka piire, piirikontrolli küsimustes, et nendel inimestel, kas Gaza sektoris elavad, oleks ometigi juurdepääs ka välismaailmale ja samas oleks tagatud ka Iisraeli julgeolek? ning eh, siis te rääkisite ka Süüriast ja viimasest eh, katastroofist, mis eh, on veelgi õli tulle valanud Liibanonis, Türgis, Jordaanias. kuidas te näete praegu jõudude vahekorda selles piirkonnas, eriti kui vaadata Türgit? mõnikord on Türgist raske aru saada, on raske aru saada, mida nad täpselt taotlevad ja jutt ei käi ju ainult pagulastest, ei, me ei räägi ainult Palestiina pagulastest, me räägime ka Süüria pagulastest. me teame, et eh, on seosed eh, pagulaste ja mõne äärmuslike rühmituste vahel, aga siiski eh, ma tahan tõesti teid tänada kogu selle töö eest, mida te teete, tahan tänada kõiki teie vabatahtlikke, kõiki inimesi, kes teie heaks töötavad Äh, nad tõesti äh, seavad oma elu ohtu selleks, et äh, Palestiina rahvast aidata ja toetada. ja mitte ainult mina, vaid paljud inimesed siin saalis on nõus sellega, et te tõesti väärite austust selle töö eest, mida te teete. Thank you very much, I excuse my voice aitäh, ütleb härra Lits, ma vabandan, mul on täna hääl natukene ära. aitäh selle äh, väga täpse kirjelduse eest, te andsite meile konkreetseid arve, statistilisi andmeid ja mul on äh, kaks märkust ja küsimus. Te rääkisite rahvusliku üksmeele valitsust, mis kukkus läbi. mina olen Palestiinat ja Iisraeli eh, külastanud novembris-detsembris ning eh, siis eh, räägiti meile ka, et Hamas viib läbi blokaadi, ei lase ehitusmaterjale Gazasse. äkki te kommenteeriksite, kas see olukord on muutunud, kas rahvusliku ühtsuse valitsus eksisteeris ainult paberil või, või kuidas sellega lood on? Te rääkisite ka Kairo konverentsist. Äh, öelge palun, äh, kes siis on teid toetanud ja kes te ei ole toetanud, äh, sellepärast et võib-olla saab diplomaatilist tööd teha ka teistes piirkondades. teiseks, te rääkisite sellest, kuivõrd olulised on diplomaatiline suhtlemine, kontaktid ja dialoog me pea, me oleme rääkinud sellest, et vaja on pääseda Gazasse, mõned Saksa sihtasutused pääsevad Gazasse, meie parlamendi delegatsioon sinna ei pääsenud, kas on mingi võimalus, et olukord muutub? see koostöö on väga oluline ja see on ka Euroopa Parlamendi huvides, et me saaksime tõesti seal kohapeal kohal olla ja inimestega ka konkreetselt suhelda. aitäh tehtud töö eest teile. härra Schopenhauer. Äh, mul on kolm märkust. esiteks, te Äh, rääkisite väga põhjalikult kõikidest probleemidest ja ma ei hakka siin nende, neid üle kordama, aga miks Araabia riigid ei panusta rohkem äh, selle piirkonna arengusse ning konkreetsemalt äh, võttes arvesse neid puu, puudujääke, mis teie eelarves on, kas te olete neilt abi palunud ja kas nad on jaatavalt vastanud? minu teine märkus puudutab tingimusi. Äh, mina äh, kasutan seda terminit alati väga arukalt, aga kas te ei usu, et äh, peamiseks Fatwa, Fatwa ja Hamasi mureks peaks olema õigusriigi demokraatia väljatöötamine või peaks olema võitlus Iisraeli vastu, selle küsimuse esitan te. Äh, Hamas ja äh,, Hamasi ja Fatah esimene ülesanne, kas see peaks olema demokraatia õigusriigi ülesehitamine või võitlus Iisraeli riigiga. ning minu kolmas märkus ähm, äh, puudutab äh, seda, et, et mingid äh, teatud, äh, teatud mõttel te justkui aitate kõrvaldada valitsuse tegemata jätmisi. kas selline on, see on hea lahendus olukorrale? niisiis, need oleksid siis minu kolm märkust ja oleksin tore, oleks tore, kui saaksite mulle vastata, aitäh. härra Khan. aitäh, esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tänada kõnelejat ja tahaksin avaldada teile ja teie organisatsioonile tunnustust selle uskumatu töö eest, mida te teete väga raskes olukorras Äh, mitte üksnes silmas pidades rahalisi äh, probleeme. Äh, jah, olukord on tõesti väga keeruline, südantlõhestav ning me tõesti näeme, et palestiinlaste kannatused muutuvad iga päevaga üha hullemaks minu arvates on murettekitav, et nelikümmend kaks protsenti iisraellastest pole kunagi palestiinlastega kohtunud kogu maailm elab lootuses, et eh, ometigi leitakse õiglane ja rahumeelne lahendus palestiinlaste ja iisraellaste jaoks. et tõesti sünniksid elujõulised kaks riiki aga. aga nelikümmend kaks protsenti iisraellastest siis ei ole mitte kunagi ühtegi palestiinlast kohanud ja siit tekib kartus, et teist poolt hakatakse demoniseerima. ma Äh, usun, et me kõik soovime jah, rohkem kontakte, rohkem dialoogi ning mina omalt poolt sooviksin, et Euroopa Liit mängiks äh, palju aktiivsemat rolli ning aitaks äh, tõesti leida selle rahu jaluleseadmise võimaluse. me ja me ei saa lihtsalt jätta kõike USA hooleks Äh, võib-olla oleks oluline, oluline, et kui rohkem osapooli kogu maailmast osaleb, siis suurema tõenäosusega saavutatakse ka edu. tahaksin teada, mida, mida teie arvate, ma vaadates kogu seda kohutavat statistikat, äh, kui, äh, kui oluline on, et see blokaad, mis kogu Gazast on teinud vangla, et see lõpetataks ning samuti tahaksin teada, Äh, kui palju äh, kasu me sellest saaksime, kui Palestiina ja Iisraeli äh, probleem lahendatakse, kas me saaksime sellest mingit kasu võitluses äärmustusega, mis käib kogu maailmas, aitäh! aitäh! niisiis, palun, härra Kreenbüül, lugupeetud daamid ja härrad Äh, suur aitäh nende väga huvitavate vastuste eest, ma arvan, et äh, kõigepealt sissejuhatuseks, äh, proua Valenciano, mm, kas me toetame seda süsteemi ja enne Kairo konverentsi räägiti väga palju, et riigid, kes Kairosse läksid, küsisid, et kas on mõistlik praegu üleüldse Gazasse investeerida, teades, et et Gazas käib pidevalt selline ülesehitamine ja hävitamine, ülesehitamine, hävitamine ja isegi ÜRO peasekretär on sellele korduvalt viisanud. ja te küsisite, et kas me võib-olla kogu aeg seda piirkonda rahastades ei aita sellist olukorda säilitada. ma pean ütlema väga avameelselt, et nende riikide esindajad, kellega ma kohtusin ja kes tundsid, et jah, et probleem on ja kes väga ei tahtnud raha Gaza sektorisse panna, jah, ausalt öelda sellist suhtumist esineb ka täna, on mõned riigid, kes ei taha Gaza piirkonda seetõttu rahastada, aga me ei saa ja riigid ei saa jätta äh, andmata Gazale humanitaartoetust ja ülesehitamiseks vajalikku toetust, äh, sest ei tule midagi välja. kui valitsus otsustab, et me ei taha täna Gazasse raha paigutada, siis nad peaksid vähemalt aktiivselt poliitilisel areenil tegutsema ja ma ei äh, ütle, et minul oleks sellele poliitilisele võrrandile lahendus, aga me ei saa äh, mitte ühegi rindel mitte midagi teha, sest sellisel juhul jääd, jäetakse kaasa inimesed üle iga, ilma üldse igasugustest väljavaadetest, nii poliitilistest väljavaadetest, mida nad ausalt öeldes ka sooviksid, või nad ei suuda isegi oma põhivajadusi katta. nii et, et kui me üheski vallas mitte midagi ei tee, siis me tegelikult süvendame lõhesid me põlistame neid äärmuslikke olusid, milles inimesed on ja te küsisite, et millised peaksid olema järgmised sammud. mina olen kindlalt veendunud, et kaasakonflikti puhul ja, ja seda on korduvalt öelnud nii Euroopa Liidu esindajad, näiteks kõrge esindaja proua Mogherini äh, Kairo konverentsil, et me ei tohi äh, kaasas äh, lihtsalt äh, taastada blokaadieelseid tingimusi, äh, me peame leidma lahenduse, mis aitab siis äh, probleemid lahendada ja leida ka poliitilise lahenduse. ja UNRWA jällegi ei ole organisatsioon, millel on mandaat mängida poliitilist rolli, aga meie näeme väga hästi, millised on tagajärjed, kui poliitilisel areenil edusamme ei ole, selle tunnistajaks me oleme iga päev ja me näeme seda väga valulikult me näeme, kuidas inimesed ja pered kannatavad, kuidas neil ei ole mitte mingisugust tulevikku, mitte midagi, mida oodata. ning meie arvates on vaja äh, poliitilisi algatusi äh, tervelt realt äh, tegi, teguritelt, aga kogu see ebastabiilsus, mille tunnistajaks me praegu Lähis-Idas oleme, see on tegelikult muutunud ka otseselt Euroopa küsimuseks, sellepärast et siin on seotud, probleem on seotud inimõigustega, mis on Euroopa projekti südames, nimelt Euroopa projekti südames on inimväärikuse tunnustamine ja me ei saa julgeolekut ühes regioonis üles ehitada inimõiguste jalge alla tallamisele ja oluline on ka stabiilsuse ja julgeoleku aspekt ja ma arvan, et äh, kõiki neid asju on võimalik nii analüütiliselt kui kontseptsiooniliselt ühendada ning meil oleks tõesti vaja teistsugust tuleviku lähenemist. Äh, aitäh ka nende märkuste eest, mis puudutavad äh, meie personali julgeolekut. me oleme teile väga tänulik, et te hindate nende inimeste julgust meil on kolmkümmend äh, tuhat kaastöötajat, kes tegutsevad äh, kogu selles piirkonnas, neid on tõesti väga palju ja ma olen üle kahekümne aasta töötanud konfliktipiirkondades ja ma ei tea mitte ühtegi teist äh, agentuuri, ma olen töötanud ka rahvusvahelises Punase Risti komisjonis, me oleme ka väga tihedalt konfliktipiirkondades esitatud, Gazas me oleme kaotanud üksteist inimest, Süürias neliteist inimest, sellele vaatamata me jätkame oma operatsioone ja, ja Äh, ma ei tunne uhkust nende hukkunute arvu üle, aga äh, see tähendab, et inimesed tõesti riskivad oma eluga, ma mõtlen näiteks äh, oma kolleegidele kaasas, kes iga hommik jätsid oma pere, teadmata, kas nad õhtul ka pererüppe tagasi pöörduvad, nad läksid koolidesse, haiglatesse selleks, et teisi aidata ja see oli minu arvates tõesti äh, väga muljetavaldav. väga hea, et juhtisid tähelepanu ka soolise võrdõiguslikkuse küsimusele. see on olnud osaks UNRWA äh, filosoofiast juba algusest peale ja minu arvates on see väga muljetavaldav Te teate, kuidas teie riigid on tegutsenud Afganistanis ja mujal selleks, et saavutada suuremat võrdsust hariduse vallas ja muudes valdkondades. UNRWA, kui nii võib öelda, on struktuuriliselt juba niimoodi korraldatud ning neljasaja kaheksakümnest või umbes nii paljust õpilasest meie koolides pooled on just nimelt naissoost nice aga probleemiks on see, mis juhtub noorte tüdrukutega, kui nad koolist lahkuvad ja siin on jällegi äh, poliitiline õhkkond see, mis õõnestab noorte tüdrukute, noorte naiste äh, võimalusi tegutseda oma kutsealal, äh, viia ellu oma unistusi, saada õpetajateks, arstideks, insenerideks. nii et, et see on teine väga oluline element, millele tuleb tähelepanu pöörata. ning te küsisite, millist poliitilist lahendust meie näeksime jah, UNRWA mandaat äh, siinkohal lõpeb, meie ülesanne ei ole poliitilisi lahendusi sõnastada, aga esitaksin ühe küsimuse, tuginedes oma kogemusele konfliktipiirkondades. küsigem endilt, mis on järgmise aastakümne jooksul äh, selle kõige hinnaks, kui me seda konflikti ei lahenda? Äh, see ei ole küsimus, küsimus ei ole ainult selles, mis on lahendus, küsimus on ka selles, mis on selle konflikti hind kas te olete viimastel aastatel olnud tunnistajaks ühelegi konfliktile, kus poliitilise lahenduse puutumine on viinud äh, vähemale radikaliseerumisele, ei ole. kas tuleb meelde kas või ükski näide sellest, kus olukorda pole poliitiliselt lahendatud ja seetõttu asjad on äh, muutunud vähem radikaalseks? Äh, see ei ole võimalik, lihtsalt viha ja frustratsioon tekitab suuremat radikaliseerumist, see, et, et seetõttu ma arvan, et kui me seda konflikti ei lahenda, siis hind on veelgi kõrgem, nii et ma arvasin, et sellega äh, härra äh, Smith vastasin ka paljudele teie küsimustele. meie ei ole konflikti osapool, aga me oleme mures selle pärast, mida äh, tähelepanuta jäänud poliitiline protsess äh, kogukondade jaoks kaasa toob äh, varsti saab meie organisatsioon kuuekümne viie aastaseks ja meil on tõesti vaja põhjalikult läbi mõelda kõige üle. Äh, me oleme üritanud mõningaid teemasid tõstatada, näiteks möödunud suvel Gaza konflikti ajal. mina isiklikult olen vägagi veendunud, et vaatamata sellele, kuivõrd hästi me humanitaarvallas reageerime, vaatamata sellele, kui hästi me arenguabi vallas reageerime ei ole mitte mingisugust äh, abi hulka, mis suudaks hüvitada õiguste ja väärikuse jalge alla tallamise ja see ei puuduta ainult Palestiinat, see puudutab kogu maailma. jah, me peame äh, täitma äh, mandaadiga endale antud ülesandeid, aga me peame asuma ka kindlale seisukohale, mida selline olukord selline õiguste jalge alla tallamine tähendab Palestiina rahvale. ja jällegi, meie ülesanne ei ole sõnastada, milline on see poliitiline ülesanne, see jääb väljapoole meie mandaati, aga jällegi minu arvates on äärmiselt oluline, et me inimestega suhtleme, dialoog ja kontakt on oluline, äh, riskimine on oluline ja kui lubate ühe võrdluse, siis teie siin olete elavaks näiteks selle kohta, mida on võimalik teha, äh, kui skeptilistes äh, skeptilistest seisukohtadest jagu saadakse. ma kohtun väga paljude inimestega, kes suhtuvad skeptiliselt äh, rahuväljavaadatesse Lähis-Idas ja osalt võib sellest skeptitsismist aru saada, aga skeptitsism olu-, äh, rahu kohta Lähis-Idas on allaandmise algus, miks? sellepärast, et väga kerge on olla rahu suhtes skeptiline kui palju inimesi tuhande üheksasaja neljakümne, eh, tuhande üheksasaja üheksakümne, tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal ja enne seda suhtusid eh, skeptiliselt rahusse Euroopas. jah, kas keegi oleks siis uskunud, et kunagi on meil siin ühised Euroopa Liidu institutsioonid ja parlamendid. täna on see meile endastmõistetav, võib-olla Šveitsi kodanikuna ma ei peaks siin eh, liiale minema aga paljud inimesed Euroopas peavad selliste institutsioonide arengut täna iseenesestmõistetavaks, aga äh, nende aluseks oli lõhestatud Euroopa, nii et, et miks äh, poliitilise tahtega sama pole saavutatav Lähis-Idas, see on saavutatav, äh, kui me tõesti pühendame sellele piisavalt energiat ja, ja pingutame. ja ma arvan, et just selles vaimus me peamegi küsimusele lähenema Äh, härra Castaldo, te küsisite, et äh, millised äh, garantiid meil on, et raha jõuab õigesse kohta. võtame näiteks kas või Gaza, meil on seal kaksteist tuhat viissada inimest ning UNRWA üks suurimaid tugevusi on see, et meil ei ole partnereid või alltöövõtjaid, kes meie nimel tööd, töid teevad, nii et, et me ole, ise teeme kõik, me oleme otseses kontaktis kohalike kom-, kogukondadega ning äh, tooksin ühe näite äh, aruteludest, mis mul olid äh, Iisraeli sõjaväelastega Gaza konflikti lõpul ja räägin sellest ka sellepärast, et minu jaoks on dialoog Iisraeliga väga oluline. ja väga oluline on, et see dialoog toimuks regulaarselt et me arutaksime Välisministeeriumi ja teise vali-, teiste valitsusorganitega. jah, meie seisukohad alati ei ole samad, meil on lahkarvamusi, aga see ongi osaks dialoogist, osaks, eh, dialoogi eesmärk ongi ju suhelda omavahel ning Gaza konflikti lõpus ma küsisin siis eh, sõjaväelastelt, et kas on mingeid märke selle kohta, et see tsement, mida me ta-, ülesehitusprojektideks enne viimast kon-, konflikti eh, toime oli ka jõudnud tunnelitesse, mida tollal ehitati ja Iisraeli sõjaväelaste vastus oli väga selge ei. ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et eh, need materjalid, mida meie tõime, eh, et neid oleks kasutatud tunnelite ehitamiseks, nii et, et ma arvan, et vaatamata eriarvamustele, mis meil ja Iisraelil on, on oluline, et me omavahel kõneleme ja tõesti tunnustatakse, et UNRWA töötab usaldusväärselt ja me tõesti suudame kontrollida tõhusalt, et teie raha kasutatakse korralikult ja et see raha ei satu sinna, kuhu see ei peaks sattuma. mina olen veendunud, et jah, regiooni tulevane radikaliseerumine on probleem Narel-Poeti laagris on noored inimesed, see laager hävitati kahe tuhande seitsmendal aastal äh, Liibanonis ma tean ka teist, äh, olen kursis ka teiste laagrite olukorraga. Äh, tegemist on kohtadega, kus inimestel ei ole erilisi väljavaateid ning radikaliseerumine on ahvatlev, sellepärast et inimesed on nördinud ja vihased. meie investeeringud haridusse on minu arvates äärmiselt olulised Äh, antud hetkel äh, Süüria pagulastel puudub juurdepääs haridusele. UNRWA on aastakümnete jooksul leidnud viisi äh, panna haridus oma tegevuse keskmesse ja ma arvan, et kui anda noortele inimestele võimalus omandada oskusi, saada teadmisi, luua neile tuleviku väljavaateid, siis see on mõistlik investeering. Teie annate meile selleks vahendid, jah, me vajame neid vahendeid rohkem, aga me Äh, tõesti, teie annate need vahendid, see on äärmiselt oluline regiooni tuleviku jaoks ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et kui need noored, kes meie koolidest käivad, tulevad, kooli lõpetavad ja neil ei ole võimalik tööd leida, siis oleme jällegi silmitsi väga keerulise probleemiga ja selle üle tuleb samuti mõelda äh, ma arvan, et rohkem on tegemist siiski teemaga, mis on seotud okupatsiooni ja blokaadiga ning mind huvitavad iseäranis eh, siis Palestiina pagulaste õiguste küsimused, üldised õigused, inimõigused ning samuti rahvusvaheline humanitaarõigus. Eh, sellest kõigest me oma tegevuses juhindume. nii et, et eh, ma keskenduksin, härra Lits, te ütlesite, et blokaad ja Hamasi roll ülesehitustöös on ka olulised. jah, selge on see, et terve rida tegureid eh, on ülesehitustööd eh, mõjutanud konfliktist saadik. jah, üks on tõesti valitsuse puudumine, see, et eh, puudub tihe koostöö Ramalla ja rahvusliku ühtsuse valitsuse ja Hamasi vahel. ma ei hakka siin väga palju üksikasjadesse laskuma, aga see kindlasti on tõsine probleem ja teiseks probleemiks on ka rahastamine see on olukorda mõjustanud ehm, ja mehhanism, mis ehitusmaterjalide sissetoomiseks loodi, käivitus väga aeglaselt ja ka nüüd olukord paraneb, nii et, et me loodame, et selles vallas eh, tehakse edusamme. aga probleem on endiselt väga delikaatne. Te küsisite ka Kairo kohta. meie eh, omalt poolt eh, siis eh, Kairo konverentsil eh, nõudsime siis taasehituseks tööks seitsesada kakskümmend miljonit äh, USA dollarit. Äh, meile on täna nüüdseks lubatud sada seitsekümmend viis miljonit dollarit, äh, sada kakskümmend viis miljonit on jõudnud juba meie pangakontole ja osa on ka juba ära kulutatud, nii et, et kõik, mis meie kontole tegelikult on tulnud, me kohe kulutame selle ka ära, õnneks on meile lubatud hiljuti ka uut rahalist toetust, loodetavasti need jõuavad kokku aga äh, puudujäävad äh, äh, summa, puudujäävad summad on endiselt suured, nii et, et me palume, tõesti paluksime, et kõik riigid, kes Kairos midagi lubasid, oma lubadused ka täidaksid ning eh, mis puudutab probleeme, et parlamendiliikmed saaksid kaasas, kaasat külastada, jah, ma olen nendest probleemidest kuulnud, eh, meil eh, ei ole võib-olla võimalik lahendada seda probleemi, aga kui te, teil õnnestub sinna pääseda, siis me kindlasti oleme valmis teie külaskäiku hõlbistama, hõlbustama, näiteks olin ka seal, kui proua Mogherini seal käis, Äh, nii et meie teeksime kõik, mis meie võimus, et te saaksite äh, suhelda kõigiga Iisraelis, Palestiinas, Lääne-Kandal, Gazas äh, ja mulle esitati ka küsimus, mis puudutas Araab, küsimus Araabia riikide panuse kohta. kui vaadata UNRWA Äh, kogukulust üks koma kaks, üks koma kolm miljardit, siis suurim doonor on USA, seejärel Euroopa Liit on teine suurim doonor ning äh, seejärel terve rida muid Euroopa riike ja muid riike nagu äh, Jaapan, aga Saudi Araabia on kõige, kolmas suurim doonor ja seitsmendal kohal on Araabia Ühendemiriidid jah, eh, viimasel ajal on eh, palju räägitud sellest, et Araabia riigid peaksid eh, rohkem raha eraldama, ma võin kinni kinnitada, et praegu see tõepoolest niimoodi on mitte küll päris, nad ei ole veel eraldanud neid summasid, mida nad on lubanud meie eelarvesse, aga asjaolu, et Saudi Araabia on täna kolmas suurim doonor, on äärmiselt oluline, sellele tuleb tähelepanu juhtida ja selle teemaga me tegeleme. siis Te esitasite ka küsimusi tingimuste kohta, mis on Hamasi ja Fata eesmärk, kas see on areng või Iisraeliga võitlemine. see on äärmiselt tundlik poliitiline teema, sellel teemal võib väga erinevaid arvamusi kuulda aga selge on see, et kui on tegu rahvaga, keda on okupeeritud peaaegu viiskümmend aastat, siis Äh, nende äh, suhtumine okupatsiooni on määrava tähtsusega, kuidas see mõjutab poliitikuid ja sõjaväelasi koha peal, võib-olla nad võtavad iseenda eest sõna, aga ma arvan, et Euroopa vaatevinklist äh, me kõik saame väga hästi aru, mida Iisraelile tähendas Iisraeli riigi loomine ja mida tähendas Iisraeli kodanikele see, et äh, nende naabruses oleks julgeolek ja turvalisus, ma arvan, et see on äh, vägagi selge, arvestades seda, mis viimasel ajal Euroopas on juhtunud. ja me tõesti saame aru, et Iisraelil on õigus mitte üksnes eksisteerida, vaid eksisteerida ka julgeolekus ja turvalisuses, aga kui see toimub kogu kogukonna äh, identiteedi ja väärikuse arvelt ja võimetu, võimaluse arvelt oma tulevikku luua, siis ka see on väga tõsine probleem ja äh, lisaks poliitilisele kontekstile vaataks sellele ka humanitaaraspektist ja see on tõesti väga murettekitav küsimus. ja te rääkisite ka riigi institutsioonide asendamisest äh, kui UNRWA loodi, siis see loodi selleks, et me osutaksime abi Palestiina pagulastele esimese paari aasta jooksul, sest et siis oli seisukoht selline, et äh, inimesed lähevad koju ja konfliktile leitakse lahendust ja UNRWA-t ei ole varsti enam vaja Äh, niimoodi asjad aga ei läinud ning ma arvan, et üks olulisi arenguid oli see, kui UNRWA sai aru ja riigid ÜRO, ÜRO Peaassambleel äh, toetasid seda, et meie mandaadist osa muutub ja meist saab teenuste pakkuja. Äh, me ainult ei osuta abi, vaid me investeerime ka inimkapitali arendamisse see on selle regiooni jaoks äärmiselt oluline investeering, see on äärmiselt oluline investeering ka tulevasse stabiilsusesse sellepärast et tegemist on inimesega, kes on käinud koolis, kellel on oskused ja kes on seal selleks, et seda regiooni tulevikus arendada. nii et, et selles mõttes me ei asenda riiklikke institutsioone, sellepärast et riigid selles piirkonnas äh, äh, äh, ei suuda praegu üle võtta teenuste osutamist pales-, äh, pagulastele, näiteks Liibanoni võimud ei suuda seda ja jordaanlased on niigi hõivatud Süüria pagulastega, nii et, et võib-olla olulisem on äh, äh, mida tähendab see, kui meil tekivad veel sellised pikaajalised pagulased nagu süürlased Lähis-Idas? kui palju see regioon suudab taluda? kui Šveits oleks Liibanon, siis meil oleks praegu kolm miljonit pagulast Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, kust iganes. selline on äh, protsentides praegu Liibanoni olukord. Šveitsis äh, meil käivad väga emotsionaalsed äh, arutelud, kui me peame vastu võtma viissada inimest ja ma ei ole ainus riik, kus sellised arutelud käivad. kui viissada inimest tuleb, äh, siis me peame väga emotsionaalselt aru, et Liibanon peab vastu võtma üks koma viis miljonit inimest ja loomulikult nad ootavad, et UNRWA teeb oma tööd ja aitab neid Palestiina põgenikega vähemalt ning härra Khan, teie viimane küsimus, mulle tundub, et see, millele ma Te küsisite, et kas on tõendeid selle kohta, et kui seda konflikti lahendataks poliitiliselt, siis sellel oleks ka eh, mõju muudele küsimustele. seda on väga raske tõestada. aga olles eh, töötanud konfliktipiirkondades eh, Kagu-Aasias ja Lähis-Idas palju aastaid, siis kindlasti Palestiinal oli küsimuse lahendamata jätmine Eh, on väga paljude narratiivide keskmes, see eh, mõjutab eh, väga palju arusaamist sellest, kas rahvusvaheline üldsus on aus ja õiglane oma asjadega ümberkäimises. ning küsimus on jällegi, taandub jällegi sellele, et selle Palestiina pagulaste ja regiooni tuleviku tähelepanuta jätmisel on liiga kõrge hind. ning ja lõpetaksingi oma sõnavõtu sellega kui ma kohtusin äh, Palestiina pagulastega, kes olid Jarmukist põgenenud, äh, siis nad ütlesid, et kui rinne Jarmukile lähenes, äh, siis nad elasid seal kõrvuti süürlastena ja nad ütlesid, et meie palestiinlastena saime kohe aru, mis juhtub. süürialastel läks taipamiseks kauem aega, sellepärast et meil, palestiinlastel, me ajaloos oleme juba kogenud seda, kuidas on kodudest ilmas ja ilmajäämine, kogu oma elatusallikatest ilmajäämisest ja Homsi laagris äh, Äh, Süürias ma nägin, kuidas äh, inimesed olid Paabamari äh, piirkonnas ellu jäänud ja ma mõtlesin, et kuidas palestiinlased suutsid oma laagrites vastu pidada ja siis ma sain aru, sellepärast et palestiinlase pagulasena, kui sa loobud oma elukohast, siis see tähendabki, et sa loobud sellest igaveseks. inimesed saavad aru, et sa lähed ära väga-väga pikaks ajaks ning inimesed peavad vastu ning see, kuidas praegu Lähis-Idas kogukondi segadusse paigatakse, paisatakse, tõesti eh, tekitab probleeme rahu jaoks ja sellega tuleb tegeleda nii inimlikust kui poliitilisest aspektist, aitäh! suur tänu, soovime teile kõike head teie töö jaoks, ütleb härra esimees. jõuame nüüd järgmise päevakorrapunktini ja ma palun, et proua Valenciano võtab äh, istungi juhtimise üle. Está bien.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 mis puudutas, ähm, puudutab siis uuringuid äh, islamiriigi siirete kohta Magribi Mašrigi riikides ja äh, sellega seoses mm, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide puhul äh, Arturo, Arturo Varelli esitab selle meile, tema on ISPI ja teadlane, kes tutvustab siis äh, alusmaterjali, mille alusel härra Peillon koostab raporti ning äh, see on seotud küsimustega, mis on äärmiselt olulised järgnevatel aastatel kõik kogu selle piirkonna jaoks. tegemist on strateegiaga, mida peame jagama Eh, mida peame süvitsi edasi uurima, tegu on äärmiselt keerulise strateegiaga, selle osas lihtsustada ei ole võimalik, küsimus on selles, kuidas äärmuslikkus, terrorism, eh, islami äärmuslus eh, hävitab islamimaailma, kuid mis on ka meie ühiskonna jaoks suur väljakutse ja pikemalt ootamata annan sõna härra Arturo Varvellile, kes on ISPI eh, instituudi pea, vanemteadur ja kes esitab meile selle uuringu tulemused. suur tänu, et te me siia rääkimise, mu siia esinema kutsusite, ma räägin itaalia keeles. nüüd see uuring, mille läbi viisime seda on siis, see analüüsis seda, kuidas laieneb eh, islamiriik Magrebi ja Mašriki piirkonnas, mis on Euroopa jaoks väga suurt huvi pakuvad. see puudutab Jordaaniat, Liibanoni, Liibüat, Alžeeriat ja Tuneesiat. ning sel ajal, kui me oma ja raportit koostasime olime äh, äh, ka ise islamiriigi erinevate rünnakute ohvriks, oleme nende sihtmärkiks saanud. ning esimene punkt, mida tundub olevat huvitav analüüsida, on see, milline side on Daesh ehk siis ISISe ja Al-Qaeda vahel ma ütleksin, et nad äh, nii-öelda, tegu on nii-öelda äh, äh, või kon-, <clears throat> konkureeriva kaaseksistentsiga. Al-Qaeda on endiselt ideoloogiline eeskuju, seda ka islamiriigi jaoks. Nad ei ole soovinud Al-Qaedaga ideoloogilises valdkonnas võistelda ning äh, Al-Qaeda ideoloogiline eeskuju eh, on alles, kuigi nende uuel juhil ei ole bin Ladeni karismat. islamiriik Daesh eh, on eh, samuti erinev veel ühes teises olulises punktis Nad ürivad, üri-, üritavad muutuda riigiks, nad üritavad saada riigi institutsioone ja territooriumid, nad üritavad territooriumi endale kindlustada, tundub olevat see banaalne, kuid see ei ole nii, see mõjutab ka nende kommunikatsioonistrateegiat ja ka nende vallutusstrateegiat. lisaks sellele see on, mõjutab ka, see mõjutab ka terrorivastast võitlust. teine oluline element mis on oluline, teeb nad erinevad, see Al-Qaedast on propaganda aktiivne kasutamine. islamiriik eh, propageerib iseennast ja seda palju rohkem, kui Al-Qaeda seda tegi Osama bin Ladeni sõnumite läbi. näiteks eh, võttes arvesse, kuidas Osam-, Osama bin Laden, kes saatis oma sõnumeid kuskil eh, varjatud grotti, Eestist, äh, aga äh, aga praegu on tegemist tõelise riigi propagandaga, mis on täiesti uus äh, islamimaailmas, me oleme seda, selle tunnistajaks olnud teistes piirkondades teistel ajahetkedel. propagandal on kaks eesmärki. kõigepealt nende sihtmärgiks, propaganda sihtmärgiks on kogu maailm ja üritatakse neid kõiki hirmutada, tegemist on ju terroriorganisatsiooniga ning ähm, see äh, propaganda äh, on äh, seotud ka sellega, mida nad teevad oma piirkonnas ja nad teevad seda, nad, nende propaganda on äärmiselt vägivaldne ja üritatakse eriti kontrollida selle abil oma, nende oma piirkonda. üritatakse Eh, eh, selle abil tõestada omaenda jõudu. Eh, üritatakse endast võimsa mulje jätta, kui nad tegelikult on. see tähendab, see on suunatud meile, kuid ka neile endile mõjutada vallutatud territooriumi. teine huvitav küsimus on seotud finantseerimisega. Daeshi finantseerimine on olnud väga vaidlusalune küsimus minevikus ning äh, sellega on seotud olnud erinevad ähm, kuulujutud äh, selle kohta, milliseid äh, välisfinantseerimisvõimalusi on Daeshil. enamasti finantseeritakse neid äh, just nimelt äh,, äh nad finantseerivad enda tegevust äh, territooriumi kontrollides, näiteks äh, nad soovivad ligipääsu naftale, veele, näiteks naftakaevud, mis äh, toodavad nelikümmend tuhat barrelit päevas, seda pole meeletult palju, kuid samas on see siiski see oluline sissetulek nende äh, tegevuse mm, finantseerimiseks. ja pealegi on nad võimelised seda äh, müüma, see tähendab siis seda, et on olemas see kaudne osalus ka teiste riikide poolt, ülejäänud maailma poolt ning osa sellest naftast ostetakse Süüria ja Türgi poolt, seda peab samuti arvesse võtma. ning lisaks kõigele muule on ISIS suutnud näiteks ka Mosuli pangas osaluse hankida, see on samuti nende oluline finantseerimis- Äh, allikas, lisaks nad äh, nõuavad maksusid äh, nende riikide, nende piirkondade elanikelt, mille nad on vallutanud, näiteks nad ka konfiskeerivad kristlaste varasid ja müüvad neid. samuti finantseeritakse neid Pärsia liik-, rahariikide poolt ja äh, ka teatud Türgi ja Jordaania äh, sektorite poolt. ja tähelepanu on üldiselt äh, ju pööratud kurdidele ja kokkuvõttes on tegemist nii-öelda topeltmänguga. kokkuvõttes ei ole ju rünnatud islamiriiki Türgi poolt, nagu ta oleks, seda oleks võinud teha Äh, samuti ka Pärsia lahe riigid nii-öelda mingis mõttes olid kaasosalised äh, Daeshi tekkimises, nad finantseerisid äh, Al-Assadi vastast opositsiooni ning nüüd vaadakem konkreetselt, mis toimub neis riikides, kes meil siin kõne all on. võtame siis aluseks sellest, kui ohustatud nad on. kõigepealt Jordaania erinevatel põhjustel arvame, et äh, stabiilsus Jordaanias on tõsises ohus. lisaks äh, sellele on ning äh, erinevate radikaalsete gruppi levik, millel on äh, võimalik äh, näiteks teha oma ideoloogilist kaasamistööd Jordaania noorte seas. praegu on töötud noored eriti just kasvulavaks uute äärmuslaste värbamisel. praegu on ka mõned äh, hõimuliidrid, kes selleks, et äh, Jordani riigi vastu võidelda, on äh, IS-iga nii-öelda mõistusabielu sõlminud. ma ei oota, et me näeks islamiriigi äh, võimu eh, haaramasse Jordaanias, sest nende mm, võimalused on selleks liialt eh, piiratud, eh, nad on piirdunud seni ainult liitude sõlmimisega Jordaanias ja Süürias, Jordaania riik on ka väga tugev, neil on hästi varustatud sõjavägi ja hästi toimiv luureamet. nüüd Liibanon siin on loomulikult probleemiks sektantlikud äh, erinevad äh, sektantlikud rühmitused, erinevad äh, religioonid. kõige suurem ISISe takistus ISISe levikule, radikalismi levikule Liibanoni oli see, et seal oli teist tüüpi radikaalne rühmitus Hezbollah, kes osales ja osaleb endiselt Süüria sõdas Assadi režiimi poolel ning see osalus, sellel on kaks tulemust. ühest küljest ei ole, on see tagasi hoidnud radikaalseid sunniite Liibanonis ning teiseks, eh, eh, samas eh, on teatud radikaliseerumine ikkagi tekkinud ning on mindud sõdima Süüriasse, ISISi poole peal näiteks, nagu on Musra puhul ollakse mures ka sellepärast, et ISIS hakkab oma tegevust levitama Liibanoni, mõned rühmitused on juba avalikult teatanud, et nad äh, toetavad IS-i ning äh, Liibanoni versioon islamiriigist on juba olemas, see äh, jaanuarist kaks tuhat neliteist juba tegutseb, on toimunud kokkupõrked erinevates linnades ning on toimunud ka terrorirünnakuid. ning ISIS koos ka liitlastega on rünnanud äh, Liibanoni armeed, samuti on probleemiks äh, Süüria põgenikud. ÜRO äh, põgenikeorganisatsioon on ennustanud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on süürlasi üks koma kolm miljonit Liibanonis ja see on juba äärmiselt murettekitav arv. Hezbollahi võitlejaid võitlejad ähm, aitavad äh, ISISel mitte väga oluliseks muutuda selles piirkonnas äh, ja samas äh, nad ka endiselt lõhestavad riiki ja õhutavad sektantlikke konflikte ning see kokkuvõttes võib see Süüria konflikt ka sinna levida. nüüd Tuneesia ja Alžeeria. mõlemad on riigid, kus on probleeme väga palju Daeshiga seoses, vähemalt võttes arvesse seda, mis puudutab Daeshi levikut Põhja-Aafrikasse. uued ähm, lühendid, uued nimed tekivad, äh, uued organisatsioonid kerkivad esine, esile, mis äh, nagu näiteks äh, Al-Qaeda Magrebis. samuti on selliseid rühmitusi, mis äh, Äh, teatasid, et nad toetavad kalifaati ja mis kritiseerisid Al-Qaidat. Äh, ning äh, islami, radikaalses islamimaailmas teatasid, rõhutati siit enne, vanemad rühmitused oma oma ustavust Al-Qaedale, teised aga äh, vaatavad äh, oma ideoloogiliste iidolitena nüüd äh, ISISe esindajaid. igatahes on veel väga palju nendes piirkondades vaeseid, marginaliseerituid ning see tähendab seda, et ISISega, äh, ISISega ühinemine võiks olla nende jaoks mingil määral nagu äh, auhinnaks. ja mm, praegusel hetkel on selliseid rühmitusi, kes, kes on teatanud oma äh, koostööst kalifaadiga ja samuti on ka Tuneesia džihadiste äh, Eh, üle kolme tuhande neist võitlevad eh, Süürias ja Iraagis, mida on tohutult palju nii väikese riigi jaoks. kolm tuhat eh, välisvõitlejat, see on tohutu suur arv. see on kõige suurem võitlejate arv elaniku kohta. ja mis saab siis, kui nad tagasi tulevad, neid hakkab juba tagasi tulema. ning see tekitab muidugi suure stabiilsusprobleemi Tuneesia jaoks ja lõpuks siis Liibüa. Liibüa on riik, mis kannatab kõige rohkem Daeshi no, äh, tegevuse pärast oma territooriumil, me teame, millises olukorras Liibüa on, tema olukord on äärmiselt ebastabiilne kon-, valitsusel ei ole pra-, praktiliselt mingit kontrolli äh, riigi üle, äh, riigis valitsevad erinevate, äh, erinevate rühmituste, erinevate hõimude juhid, kuid kes, nemad ei suuda oma territooriumi kontrollida, nad ei suuda mitte mingisugust poliitilist kontrolli kehtestada. Liibüa kohta võib öelda, et juba Gaddafi kukutamisest peale on tegu äh, Eh, erinevate rühmituste, islamirühmituste varjupaigaga ja seal esinevad erinevad rühmitused, kohaliku päritolu väljast tulnud rühmitused, kes on rohkem või vähem islamiriigiga seotud ning eh, andmed, mis meil on, ütlevad, et et äh, äh, praegu liibüalasi on Süürias ja Iraagis umbes kaheksasada inimest. Äh, kuigi võib arvata, et sellest hetkest peale, kui me need andmed saime, on neid juurde tulnud. praegusel hetkel on tegu riigiga, kus valitseb anarhia Eh, igatahes on selge, et just Liibüa võib ka Euroopa jaoks kõige suurem eh, oht olla. ja seal on eh, ka väga palju selliseid džihadiste, kes on tagasi tulnud, üks neist on nii-öelda pataljon, mis võitles Süürias ja Iraagis ISISe ehm, egiidi all, nende, selle pataljoni nimi oli Al-Batar, see koosneb kolmesajast mehest ja nad on avanud nii-öelda enklaavi, islamiriigi nii-öelda enklaavi Liibüas. see näit-, üks asi, mis näitab, et äh, al-Baghdadi soovib äh, strateegiliselt viia ISISe rühmitused sinna riiki, üks näide sellest on see, et ta on saatnud sinna oma emissarid äh, selleks, et äh, välja töötada strateegia, kuidas riigi äh, tungida võimalikult tõhusalt ja oleme seda näinud, äh, kuidas nad on seal tegutsema hakanud, see on väga murettekitav, sest tundub, et on mingisugune strateegia, et see, mis toimub Sirdi, see ei ole sugugi juhuslik, see ei ole tavaline linn, see on ju eh, Gaddafi kodulinn. see näitab, et eh, eh, Gaddafi klann kas toetab või vähemalt talub ehm, Daeshi tungimist Liibüasse, sest see on murettekitav, sest see võib tähendada seda, et äh, toimub sama, mis äh, Iraagis, kus üks osa sunniitidest äh, rahvamiilitsas kõigepealt toetas Al-Qaidat, edasi Islamiriiki, sel, et selle abil šiitide vastu võidelda. kuid ISIS ei ole sugugi mitte ainus radikaalne rühmitus Liibüas, vaid on neid teisigi, kelle tegevus on väga murettekitav, kuigi need lehtedesse ei jõua, näiteks Amsterdam Salja. Ehm, see on samuti eh, džihadistlik liikumine, millel võib olla lausa kuni kümme tuhat liiget. see tähendab siis eh, veel rohkem kui ISISel ning eh, nad on alati järginud oma strateegiat tähendab, et neil on nii-öelda varieeruva geomeetriaga eh, eh, liitlas eh, eh liidulepinguid eh, sõlminud. praegusel hetkel ei eh, ole veel selge, kas Al-Qaeda võib toetuda Shal-, Shaliale kuid igatahes nende olemasolu tekitab muret tuleviku suhtes. kui toimuks rahvusvaheline sekkumine, võiks arvata, et et džihadistid, erinevad džihadistlikud rühmitused hakkaks koostööd tegema, et võidelda välissekkumise vastu, kuid see võiks juhtuda ka siis, kui näiteks mõni naaberriik sekkuks, näiteks Egiptus nii et äh, tundub, et kindral Aftari jõukusid toetatakse väljaspoolt. mida rohkem äh, äh, mida rohkem selliseid välistoetajaid on, seda rohkem võib arvata, et seda rohkem ollakse džihadistide poolt valmis ühinema ja koos võitlema kas ja Euroopa Liidul on piisavalt vahendeid selleks, et ISISe vastu võidelda? näiteks nende institutsioonide löömise, loomisel, piiride kontrollil ja erinevate julgeolekuüksuste eh, ülesehitamisel. seda, kõiki neid küsimusi peaks arutama juba uues kontekstis. tegelikult see kõik ju puudutab eh, selle kriisi eh, tekke põhjuseid me kõik see peab toimuma poliitilise kaasamise õhkkonnas. see eh, näiteks poli-, Iraagis poliitiline kaasamine ei toimunud. see tekitaski olukorra, kus integristlikud islamirühmitused sest äh, neid toetasid poliitilised rühmitused, kes tundsid, et neid tõrjutakse. lisaks sellele on ka finantsinstrumente olemas äh, mis on nende käeulatuses ja mis ja näiteks vaesemates piirkondades Joreen, Jordaanias, Tuneesias ja Alžeerias tegutsevad Euroopa peab olema alati tähelepanelik Ehm, selleks, et arengu ja stabiilsuse küsimustega edasi tegeleda, need on kaks nähtust, mis on omavahel tihedalt seotud. võitlus äh, terrorismi vastu lihtsustab stabiliseerimist, stabiliseerimine omakorda lihtsustab võitlust äh, terrorismi vastu. Need äh, kaks poliitikavaldkonda ei, neid kahte poliitikavaldkonda ei tohi teineteisest lahku viia Alžeerias ja Tuneesias, seal kus äh, on võimalik seda teha, tuleb suurendada sõjalist võimekust ning samuti ka koolitust ja seda kogu riigis ning äh, samuti ei tohi üksi jääda, jätta Pärsia lahe riiki, mis äh, ainsana aitavad neid riike. Pärsia lahe riikidel on suur äh, poliitiline Äh, mõju ja äh, selge on see, et äh, ka pärisala riikides peame oma kohaloleku tunda andma. lisaks sellele on ka teisi mehhanisme, mis on olulised. näiteks võitlus džihaadide, džihadistliku propaganda vastu Euroopas, samuti investeeringud äh, araabia kogukondadesse Euroopas äh, ärgem unustagem, et välisvõitlejad, äh, küsimus on suur probleem ja see ei kao kuskile, meil on vaja poliitikat, mis ähm, mõnedes liikmesriikides juba eksisteerib, ehk siis äh, nii-öelda deradikaliseerimisprogrammid, mis peaks äh, või võiks aidata isikuid, kes on äh, Eh, kes eh, on eh, islami, islami radikaalsusele lähedased, kuid keda on võimalik nii-öelda tagasi tuua. vabandust, et ma teid katkestan, kuid sõnasoovijaid on väga palju ja ma annaksin nüüd sõna meie raportöörile Härra Pejonile aitäh, jah, tegemist ei ole kerge teemaga, te rääkisite terroristlikest rühmitustest, meie teemaks on üle, äh, üleüldine olukorra stabiliseerimine. Äh, et äh, kui kolm-neli aastat tagasi oleks keegi öelnud, et islamiriik on maailmas peamine probleem ja mitte, mitte miski muu Eh, siis eh, me oleksime kõik olnud väga hämmastunud. nii et, et me oleme üritanud oma strateegiad välja töötada niimoodi samm-sammult ja me osaliselt oleme olukorra vastutamise eest ja äh, äh, täna me keskendume liigselt terroristidele ja äh, võib-olla me peaksime siin komisjonis mõtlema ka põhjalikumalt selle konflikti süvapõhjustele, mis on sellise olukorrani viinud me peaksime minema äh, jah, poliitiliselt võib-olla palju kaugemale, seda me ei tee, me oleme jäänud kuskile keskele pidama ja siis me peaksime mõtlema ka sellele, mis käib sellega kaasas äh, Iraagis, Liibüas, Süürias. niisiis, kui ma kuulasin teie sõnavõttu äh,, siis äh, jah, väga palju äh, te rääkisite äh, Islamiriigist ja Al-Qaidast Äh, võib-olla peaksime keskenduma just nendele uutele elementidele, mis teie sõnavõtus olid ja mis meid võib-olla aitaksid. Äh, te ütlesite paar asja, mis minu arvates on väga huvitavad ja mis poliitiliselt pole korrektsed. Äh, te rääkisite, et Euroopa Liidu strateegia ei ole tasakaalus ja peaaegu, on peaaegu skisofreeniline. täiesti põhjendatult pööratakse väga palju tähelepanu inimõigustele ja teiselt poolt jällegi poliitilisele strateegiale. me Eh, suudame ühel ja samal eh, nädalal kritiseerida neid, kes on meie vastase, sõbrad ja liitlased eh, ja see seab kõik küsimärgi alla meie usaldusväärsuse. ma arvan, et me peaksime selles asjas põhjalikumalt asjade üle järele mõtlema, sest et tihtipeale me lähtume sellisest vihast ja kättemaksusoovist me tõdesime seda ka, et e-, enne, enne, kui enne teid oli siin ÜRO esindaja, UNRWA esindaja, nii ma tahaksin, et te arendaksite seda teemat natukene veel. teiseks, te tegite ettepaneku, mis võrreldes meie diplomaatiliste sammudega tundub tõesti olevat huvitav ja jõuline. Te ütlesite äh, Äh, väljaspool seda oma, oma järeldust, et me peaksime rohkem äh, teha, tegema koostööd li Araabia liigaga ning äh, üritama välja leida, välja töötada ka lahendusi Euroopa tasandil, aga siis tegutsema ka Araabia liiga, liigaga, kuidas seda teha, me teame, et me väliskõrge, poliitika kõrge esindaja tegeleb sellega, aga kuidas te näeksite siis seda koostööd Araabia liid, liigaga koostööd? Äh, tahaksin, et te seda teemat ka natukene põhjalikumalt arendaksite ja kolmandaks, äh, te üsna arukalt suhtusite kahte küsimusse, mis on seotud praeguse poliitilise olukorraga. Äh, mul on üks küsimus kõigepealt, mis puudutab Bashar al-Assadi režiimi. Te ütlesite, et tuleb hoolitseda selle eest, et võitlus islamiriigiga ei tugevdaks Bashar al-Assadi võrreldes nende jõupingutustega, mida me Iraagis oleme teinud ja olukorraga, mis me, mis seal täna on, kas te usute, et, et samasugune oht võib tekkida ka Bashar al-Assadiga? võib-olla te läheksite natukene kaugemale, sest te ütlesite, et suurimaks ohuks on šiidide ja sunniidide vaheline vastasseis ning te peaksite meile rääkima ka natukene Iraani küsimusest, see on jällegi poliitilise strateegia küsimus. Äh, Iraan üritab äh, vältida igasuguseid äh, arutelu, te ei maininud Iraani, kuigi nende positsioon selles regioonis on samuti väga jõuline. niisiis inimõigused ja ülemaailmne strateegia, siin tuleks minna kaugemale, Euroopa strateegia on määrav Äh, teiseks, kellega teha koostööd selleks, et leida poli-, poliitilist lahendust kas Araabia liigaga ja siis äh, Iraani ja Bashar al-Assadi küsimus, äh, nende küsimustega me peame eelseisvatel nädalatel tegelema, aitäh! aitäh, härra Bejoon, härra Danjean järgmisena! aitäh, esimees, aitäh äh, selle äh, sõnavõtu eest, toetan täielikult seda, mida ütles Vincent Bejoon, omalt poolt tahaksin keskenduda Äh, poliitilisele lahendusele äh, teatud äh, probleemsetes piirkondades Iraagis ja Liibüas. Te siin rääkisite ja me kõik seda toetame, et tuleb kaasata kõiki, on vaja kõiki kaasavat poliitilist lahendust. see on selline võlusõna, see, ma ütleksin võib-olla, et see sõna on isegi moes, aga see on võib-olla natukene halvustav, nii et tegemist on võlusõnaga. mina tahaksin teada, kas Need eh, kõik osapooled tahavad olla osaks kõikehõlmavast lahendusest. Eh, võib-olla oleks eh, vaja sellist lahendust, nagu meil oli Iraagis, võib-olla oleks siis vähem sellist gruppidepõhist lahendust. me Äh, islamiriik äh, tegelikult äh, ei ole ju väga uus nähtus, nii et, et kas me ei korda seda, mida me oleme minevikus juba teinud, kui me ei, ei kaasa praegu neid rühmi, kes tunnevad ennast poliitilisest protsessisest kõrvale jäetutena. Liibüas meil oli selline võimalus olemas, aga nüüd need uued äh, Äh, grupeeringud, mis selles riigis on kanda kinnitanud, kas nad tõesti soovivadki kõikehõlmavat poliitilist lahendust, äh, nende ideoloogiline vorm äh, on siiski ju selline monopolistlik, nad soovivad monopoolset võimu, nad ei soovi võimu jagada ning kui äh, võimu ei teostata monopona-, monopoolselt terve territooriumi üle, siis pigem eelistatakse keskenduda siis väiksele territooriumi osale, kus nad saavad oma võimu täiel määral kehtestada. nii et, et äh, me jah, põhimõtteliselt toetame seda kõikehõimavat lahendust, aga kas te usute, et see, äh, selliste rühmituste puhul äh, selline asi tegelikult võimalik on? aitäh, härra Danjon, härra Panseri järgmisena jah, äh, aega ei ole väga palju, seetõttu ma teen lühidalt. jah, me maksame praegu äh, mineviku vigade eest, see on ilmselge. ning äh, üks asi, millel tahaksin pikemalt peatuda, on see, et kui tekib oht, et need inimesed, kes inimõiguste vallas probleeme tekitavad, äh, siis äh, kui midagi ei tee, siis ühel päeval valitseb nendes riikides anarhia ja me tõesti peame leidma sõpru, kes aitavad meil äh, selle vastu vastata, võidelda. Te andsite meile olukorrast koha peal väga täpse pildi. see, mis nendes riikides aset leiab, on loomulikult vale, aga me peame arvestama ka sellega, kuidas neid riike praegu juhitakse ja Euroopa Liit on ka oma poliitikat nende riikide suunas ajanud väga järjekindlusetult. ning see on ka põhjustanud probleeme, millega me täna silmitsi olema. ja tegelikult me peaksime arvestama, et meil tegelikult ei olegi Euroopa poliitikat meil on pigem sellised äh, kahepoolsed suhted, eriti majandussuhted on kahepoolsed. Äh, jah, võib-olla üldiste õiguste küsimustes oleme ühtsemad, nii et, et kuidas sellest probleemist jagu saada, ma ei tea, aga ma arvan, et me vähemalt peaksime mõtlema sellele teemale, äh, mõtlema sellele, kuidas hakata välja töötama mingit välispoliitikat, mida meil praegu ei ole ja teine asi, jällegi teen väga lühidalt, ma ei tea, mida teie sellest asjast arvate, aga äh, olukord on üsna eriline. Äh, kõigel sellel, mis toimub, äh, on ka psühholoogiline mõju. me peaksime võib-olla teistmoodi tõlgendama suhteid terroristlike rühmitustega meil on siin konflikt elukultuuri ja surmakultuuri vahel ning äh, need terroristlikud rühmad peavad looma hirmu ja terrorit ja seda kasutama ning propaganda kaudu näitavad nad oma võimu ja rõhutavad meie nõrkust, nii et, et küsimus on selles, et äh, kas äh, me ei peaks rohkem hoolitsema selle eest, et kehtestatakse võib-olla mingi lennukeelutsoon selles piirkonnas. aitäh, härra Panseeri! Äh, proua Lohpiirsõra, aitäh, ähm, äh, esimees, aitäh, professor Varelli selle äh, ettekande eest. ma tahaksin peatuda kahte asja. esimesel punktil kõigepealt te kirjutate siin selle, et me peame leidma tasakaalu julgeoleku ja poliitilise korra vahel ja inimõiguste standarditest kinnipidamise vahel ning tekib oht, et kui Euroopa eh, eh, inimõiguste standardeid nõuab, eh, siis õnnestame võitlust islamiriidi, islamiriigiga ja punktis kuus ütlete, et me peaksime salateenistuste vahel koostööd tihendama Äh, äh, näiteks Liibüa salateenistustega, Pärsia lahe salateenistustega, jah, äh, ma tõesti arvan, et meil on vaja infot, aga te ei ütle, kas siin on ka mingeid etalone viimastel välisasjade nõukogul öeldi, et selline koostöö peaks toimuma iga hinna eest. nii et, et kui te mõtlete, et Äh, me peaksime kuidagi piirama inimõiguste standardeid, siis milliseid te tahate piirata, kas asi ei ole küüniline, kui me siin selliseid arutelusid peame pärast äh, septembrit üksteist? Äh, kas me tõesti peame tegema koostööd nende salateenistustega, kes inimesi piinavad selleks, et saada informatsiooni, kas meietaolised õigusriigid saavad tõesti sellist koostööd kasutada äh, Äh, niisiis äh, ma äh, arvan, et me peaksime õppima üheteistkümnenda septembri vigadest, et rohkem inimõiguste rikkumist ei too kaasa suuremat julgeolekut, vaid hoopis vastupidi, aitäh. aitäh, proua Gabriel. aitäh, härra professor, tahaksin teid omakorda tänada selle uurimise tutvustamise eest Äh, mis äh, sisaldab äh, väga olulisi asjakohaseid analüüse. ma tõesti tunnustan neid erinevaid probleemi aspekte, millest te rääkisite, rahastamise küsimusi, noorte värbamist ja nõnda edasi ja tahaksin rõhutada pikemaajalist perspektiivi ja lühiajalist perspektiivi. kõigepealt pikemaajalisest perspektiivist ma arvan, et keskpikas ja pikemas perspektiivis on Euroopa Liit valinud hea lähenemise me toetame demokraatliku riigi ülesehitamist, õigusriigi põhimõtete austamist, äh, Vahemere regiooni stabiliseerimist, nii et, et see peaks olema meie juhtsuund, seevastu, mis puudutab lühiajalist perspektiivi, siis me tõesti peaksime tegutsema tõhusamalt ja sihikindlamalt ja kõigepealt äh, juhiksin tähelepanu sellele, et äh, tuleks teha tihedamalt koostööd Araabia liigaga Äh, just selleks, et need töötaksid ka välja oma rahu- ja julgeolekumehhanismi, jah, see märkus on tõesti väga hea, aga selleks on vaja ka tahet ja, ja mandaati, et Araabia liiga riigid saaksid tõesti selle teemaga tegeleda ja üheksateistkümnendal jaanuaril komisjonis Araabia liiga peasekretär äh, rõhutas korduvalt, et Araabia liiga ülesanne on tõesti teha koostööd kultuurilistel ja religioossetel aspektide vallas, mitte poliitilises vallas, nii et, et kuidas selle poliitilise koostöö suunas liikuda ja teine asi, mis puudutab terrorismivastast võitlust, sealhulgas religioosse radikaliseerumise ohtu, siis mulle tundub, et on vaja konkreetsemaid jõupingutused ja täna tahaksin esitada teile selle küsimuse, et kuidas siin paremaid kogemusi vahetada. mõned Vahemere piirkonna riigid on juba välja töötanud väga huvitavaid programme ja algatusi, ma viitan siin näiteks Maroko äh, programmile imaamide koolituse vallas äh, aga äh, milliseid asju saaksime meie teha ja mis tasandil selleks, et tagada see kogemuste vahetlemise ja millist rolli te näete selles kontekstis Vahemere Liidul, millest võiks ju saada ometigi ka üks olulist rolli mängiv institutsioon ja veel kaks äh, küsimust. Äh, äh, kolmas aspekt seoses Liibüaga on alaline kontaktrühm, mis peaks kaasama Araabia riigid. tegemist on üsna huvitava ideega ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et et Liibüa ei äh, muutuks siis äh, teiseks paariariigiks selles piirkonnas ning äh, veel üks küsimus, milliseid operatsioone Euroopa Liit, Araabia Liiga ja Aafrika Liit, sest ärgem unustagem, et ka ülejäänud Aafrika mandrid ähvardab ohu levimine, nii et millised koostöövorme need kolm organisatsiooni saaks ette võtta? aitäh, proua Koomes järgmisena härra Varveli, eh, mul oli väga hea meel kuulda teie sõnavõttu ja iseäranis eh, huvitab mind eh, vastus minu kolleegi Vincent Pejoni küsimusele, mis puudutab Bashar al-Assadi ning neid viimaseid plaane, eile me kuulsime, et asjad ei ole väga kaugele läinud, aga millised on alternatiivid Äh, sellepärast et mulle tundub, et väga palju sõltub Süüriast, sellest, mis juhtub Süürias ning jällegi tegemist on valdkonnaga, kus Euroopa Liit ei ole tegutsenud. me ei ole siin tegijad. Äh, Liibanonis äh, me ei ole jällegi tegijad, aga võiksime olla ma panin tähele, et te rõhutasite Hezbollah olulisust. Äh, kuidas äh, äh, te näete lähenemist Iraaniga ning arvestades seda, et Hezbollahst on nutikalt saanud justkui Liibanoni armee selgroog ja seega oluline tegur riigistruktuurides, mulle tundub, et nad on üsna nutikalt tegutsenud. kas ja selles suhtes, kas äh, äh, me, me hiljuti käisime Jordaanias ja Liibanonis äh, ja seal öeldi meile, et midagi ei muutu, kui Iisraeli ja Palestiina konfliktiga ei tegeleta. ja näiteks äh, äh, Al-Nusra tegevus on selle kõigega väga tihedalt seotud, nii et, et Äh, paljud äh, pettunud inimesed äh, pöörduvad terroristide organi-, terroristlike organisatsioonide poole. olgu see siis Al-Nusra, ISIS, mis iganes. niisiis, ja, ja siin on ka lääs süüdi, selline, selles, see, selline on ettekujutus koha peal, meile mõjus šokeerivalt, aga niimoodi inimesed koha peal arvavad ja lõpetuseks Liibüa Liibüa on äh, selge näide sellest, kuidas Euroopa on oma töö tegemata jätnud. Äh, pärast seda, kui sõjaline äh, rünnak oma eesmärgid saavutasid ja saavutati ka Liibüa rahva eesmärk, aga on selge, et Euroopa ei suutnud siin korralikult tegutseda Euroopa Parlament on soovitanud pidevalt ühiseid kaitsepoliitika missioone ja nõnda edasi, aga mitte midagi pole teinud. jah, te räägite siin, et meil on olemas kõik vahendid, konfliktide lahetamine, riigi ülesehitamine, aga me ei kasutanud neid vahendeid. ning äh, ma ei tea, kas me oleme valmis neid jälle kasutama äh, ma nägin, kuidas liikmesriigid konkureerivad üksteisega oma majandushuvide tõttu ja ja see kõik on meid viinud sinna, kus me praegu oleme, sellepärast et on täiesti selge, et see olukord äh, riiklike struktuuride kokkukukkumisega äh, ja sellega, et Liibüast on saanud terroristide varjupaik, äh, see oli ju kõik juba ette prognoositav. nii et, et kui me hakkame teistega koostööd tegema, jah, Araabia liiga äh,, on äh, oluline partner, aga Araabia liigal on oma äh, piirid äh, nagu ka teistel koostööpartneritel. aga kas meil on selge, mis meie ühised huvid on, kas me hakkame Euroopa huve ellu rakendama või miks me sinna üldse ronime? kui ma vaatan, mida me Iraagis teeme, siis on kohutav, kuidas liikmesriigid seal käituvad. Äh, nad isegi ei koordineeri oma sõjalist toetust, äh, Peshmerga ei saa vahendeid, mida neil on vaja selleks, et oma tööd teha. nii et, et äh, kui vaadata humanitaarabi, siis meie maksame, aga mitte midagi ei muutu põgenes, pagulaslaagrites ei ole toimivaid koole ei Iraagis ega Jordaanias ega Liibanonis, kus on äh, kolmsada tuhat last, kes ei käi koolis ja nii et, et me valmistame terroristidele värbamiseks pinda ette tegelikult. Äh, isegi humanitaarabi vallas me ei tee oma tööd korralikult, liikmesriigid ei koordineeri oma tegevust. ja rääkimata veel pikemaajalisest abist, et inimestel tõesti tekiks tunne, et neil on tulevik kas või Iraagis. nii et, et kuhu me oleme jõudnud, mida te soovitate, mida peaks tegema? tänu, Anna, meil on väga palju sõnasoovijaid, järgmisena on sõna härra Smithile. aitäh, äh, toetan paljutki sellest, mida proua Kumest ütles. Äh, professor, tahaksin teid tänada selle uuringu eest. Äh, see ei ole küll kriitika, aga üsna see palju siin on segast ja ähmast Äh, ja ma arvan, et see kehtib ka Euroopa Liidu jõupingutuste kohta selles valdkonnas. aga te kasutate siin pidevalt fraasi Euroopa Liit ja liikmesriigid, ma arvan, et meil oleks vaja palju selgemalt piiritleda, mida Euroopa Liit kui riikide ühendus saab teha ja mida liikmesriigid eraldi saavad teha Äh, liikmesriikides suhtutakse selles piirkonnas palju erinevalt ja liik-, erinevad liikmesriigid osalevad erineval viisil erinevates ettevõtmistes. Äh, nii et, et me peaksime väga selgelt äh, siin vahet tegema, mida me saame Euroopa Liiduna saavutada ja sest, et kui Äh, me nõuame, et mõlemad korraga tegutseksid, siis tekib segadus, sellepärast et äh, ei ole selge, kas peab tegutsema liikmesriik või välisteenistus. niisiis äh, tuleks siin punkti neli juurde, te ütlete, soovitate siin väga selgelt, et Euroopa Liidu kollektiivne poliitika peaks olema kooskõlas Araabia liiga riikide üldise poliitikaga. minu arvates on see huvitav ettepanek, aga nagu eelkõnelejad ütlesid, ma suhtun pisut skeptiliselt selle, sellesse, et et see oleks võimalik, ma arvan, et eh, mitte keegi Araabia maailmas isegi ei arva, et Araabia liiga on tõsine poliitiline tegeleja, tegija, see on rohkem selline dialoogi koht, foorum ja te räägitakse, et tuleb teha lõpp džihadistlikule propagandale, internetiühendused, eh, eh, internetiühendusi piirata, see oleks suur sõnavabaduse rikkumine ja mina tunnen muret selle tagajärgede pärast ma arvan, et olemasolevad seadused juba võimaldavad meil väga palju ära teha, aga minu peamine vastuväide puudutab punkti kolm, kus te räägite pikemaajalisest perspektiivist. Te ütlete, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peaksid välja töötavad äh, Ähm, eeskirjad kõigi usuliste ühenduste ja kodanikeühenduste tegevuseks, mis Euroopa Liidus tegutsevad. kuna tegemist on projektiga, siis teeksin ettepaneku, selline lause siit tekstist küll kohe kustutatakse, ma ei kujuta ette mitte äh, ühtegi rohkem lahkhelisid ja äh, emotsioone tekitavat sõnastust kui see Äh, kui me hakkame kas või ühe usurühmituse osas ühes riigis midagi ette võtma, siis äh, saadab vägagi vastuolulise signaali kogu kogukonnale. nii et, et äh, ma eeldan, et tegemist on projektiga, aitäh nende konstruktiivsete ettepanekute eest, mis te olete teinud, aga punktis kolm, võtke küll see lause välja, palun. aitäh, härra Smith, härra Kristea. Vă mulțumesc, domnule profesor, doamna președintă, vă mulțumesc. Organi- aitäh ISIS äh, on kandnud äh, kaotusi pärast äh, rahvusvahelise koalitsiooni rünnakuid, aga tulevad uued sõdalased, inimressursse paigutatakse ümber ning ressursse on piisavalt, et ellu viia sellist valitsemisvormi, nagu nad soovivad me saame aru, et ideoloogia vastu ei saa võidelda relvade ja sõjaväega. täna kõneleme poliitilistest lahendustest, kõneleme sellest, mida me saame teha äh, selleks, et võidelda ekstremistliku ideoloogiaga nii Euroopa Liidus kui ka mujal. Äh, ning teie olete välja pakkunud terve rea konkreetneid meetmeid, enamasti on need poliitilised, aga on ka muid meetmeid, rahalisi meetmeid, mida Euroopa Liit saaks kasutada. mul on küsimus äh, mis puudutab Euroopa naabruspoliitika läbivaatamist. kas te usute, et Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine ning tugevama julgeolekuraamistiku loomine võiks olla lahenduseks mõnedele probleemidele, millega Euroopa Liit ja naaberriigid silmitsi seisavad, aitäh! aitäh, härra Castaldo järgmisena! aitäh! aitäh äh, selle analüüsi eest, tegemist oli tõesti väga huvitava analüüsiga. Äh, tuleksin tagasi mõnede seisukohtade juurde, millel te mm, peatusite. Äh, te rääkisite Islamiriigi rahastamisest ja kui ma aru sain, siis hetkel näib, et peamiselt eh, saavad nad raha naftast, eh, naftavarude kasutamisest, niisiis eh, kui vaadata sellist üldist sallivust, mille tunnistajaks me oleme Pärsia lahe turgudel, kodusõja algusest saadik Süürias, siis mul on küsimus. võiks ju arvata, et Pärsia lahe jõud e, peaksid ju soovima ära hoida seda, et eraisikud ja vabaühendused e, selles piirkonnas e, hakkavad organisatsioone rahast-, terroriste rahastama, kas Äh, selles vallas ei võeta midagi ette ja mida Euroopa Liit saaks ära teha, ka Türgi aspektist peaks teemale lähenema. ja te rääkisite ka äh, Islamiriigi ja Al-Qaeda vahelistest suhetest ja sellest, et nende vahel on teatud konkurents. Äh, te kasutasite siin üsna huvitavaid sõnastusi. aga näib, et Islamiriik on toimivamaks mudeliks Eh, sellepärast et eh, see rajaneb kalifaadi ideel ja see saadab eh, üldsusele tugevama sõnumi ning ma arvan, et see leiab vastukaja eriti maailma teatud piirkondades, Süürias, Iraagis ning jah, seda sõnumit moonutatakse, aga nad tahavad luua riigi, jah, see on autoritaarne riik, aga ikkagi riik Äh, nii et, et selline lähenemine on Al-Qaeda omast väga erinev. küsimus on selles, kuidas me saame äh, sellele mudelile vastu astuda selleks, et vähendada erinevate rühmituste toetust sellele, eriti Iraagis, sellepärast et äh, need mudelid on aidanud ISISel saavutada kontrolli territooriumi üle, nii et, et mida me saaksime teha selleks, et Iraagi riigipoolne sekkumine oleks kodanike silmis usaldusväärsem ning kolmandus küsi-, küsimus eh, puudutab eh, suhteid teiste terroristlike organisatsioonidega, näiteks Liibanonis. Eh, umbes kümme tuhat inimest Liibüas olid kahe tuhandendal aastal terroristliku tegevusega seotud Äh, meil on vaja korralikke teaduslikke uuringuid äh, võimalike suhete äh, kohta erinevate rühmituste vahel. me peaksime, me tihtipeale käsitleme, paneme kõik asjad ühte patta. kas teile ei tundu, et me peaksime võib-olla Äh, leidma ka mingi kokkuleppe kohalike jõududega, sest et muidu me kogu aeg toetame äh, ühte poolt ja siis äh, võib-olla selle tulemuseks on läbikukkumine palju pikemas perspektiivis me peame võitlema propagandaga, ja propaganda vastu võideldakse korralike poliitiliste projektidega, nagu minu kolleeg ütles. meil on vaja selgeid ja järjekindlaid poliitilisi projekte. ja meil ei ole vaja selliseid kahepoolseid suhteid erinevate liikmesriikide vahel lihtsalt. nii et, et eh, niimoodi saame ka deradikaliseerimist alustada. Eh, ma arvan, et see on oluline sise- kui välitasandil probleem on selles, et härra Varilil on vaja kaks tundi aega, et kõigile neile küsimustele vastata. ma räägin väga kiiresti, sest aega on väga vähe, kõigepealt sooviksin teid teie sisuka ettekande eest tänada ka selle eest, et te räägite sellest, kuidas ta, kuidas Liibüast on saanud äh, piirkond, kus äh, Daesh kogub enda ümber kõik äh, äärmuslikud rühmitused sellest piirkonnast mis äh, nüüd puudutab Liibüa kohta, siis äh, sooviksin teile meenutada, et äh, kui me rääkisime sõjalisest sekkumisest selles piirkonnas, soovitasime olla äärmiselt ettevaatlikud ning ka soovisime kaitsta mõt-, seda mõtet, et tugevdatakse poliitilist dialoogi luues luues äh, nii-öelda kohtumispunkti erinevate võimuesindajate vahel Tuneesia, Maroko, Egiptuse, Liibüa, Ameerika Ühendriikide vahel. tegemist äh, on võimalusega, mis äh, võib-olla mõningate jaoks on tead sõjakas, teiseks sooviksime rääkida ka sellest, et praegusel hetkel äh, äh, sooviks paljud, et Euroopa roll oleks nähtavam ja et tehtaks rohkem koostööd kohalike araabia organisatsioonidega ning äh, tehes koostööd näiteks Araabia Inimõiguste Organisatsiooniga, Araabia Liigaga, minu meelest on see suurepärane algatus, me tegi, rääkisime sellest kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta märtsis, kaks aastat on mööda läinud, ootan äh, pikisilmi, millal äh, äh, selline, mm, millal toimub siis sellise organisatsiooni ülesseadmine, mis pidi toimuma Bahreinis. ja samuti te ütlesite, Euroopa peab aitama is-, muslimid, vabaühenduste tegevust nende endi kodumaadel see oleks parim võimalus radikalismi vastu võidelda, mis lihtsustaks ühtlasi ka regioonide vahelist äh, dialoogi. Äh, Prantsuse äh, siseminister Bernard Cazeneuve otsustas imaamide koolitust, nõudata nende ülikooliharidust Prantsusmaal oleks suurepärane võimalus edasi arendada ja see oleks hea kogu Euroopale. ja härra Tänn, palun Thank you, Chair, and thank you to the suur tänu esimehele ja suur tänu ka meie kõnelejale. Äh, mida te ütlete, on see, et olukord tegelikult äh, halveneb, nii et äh, need el-, enne, kuna tegelesime Talibaniga, siis Al-Qaedaga ja nüüd räägime Daeshist ja iga järgmine rühmitus on hullem kui eelmine ja ma ei saa aru tegelikult, kui palju te tegelikult äh, aluspõhjustega tegelesite selles uuringus. mis siis on täpselt see, mis vägivallatsüklit äh, hoogustab? Äh, sest vägivald muutub ju ainult hullemaks ja ma arvan, et üks põhjuseid on see, et paljud valitsused selles piirkonnas ei võimalda tegelikult oma kodanike osalemist avalikus debatis ja see ongi üks põhjustest mis äh, viib tegelikult äh, selliste äh, grupeeringute ekstremistlikuma pooleni. Te rääkisite Iraanist, Iraani mõju on võib-olla hoopis olulisem, kui me nägime kogu regioonis, ei ole ainult Süra-, Süüria, Iraagi ja Liibanoniga tegemist. ja mis on selle reaktsiooni tulemused, mida võime meie teha selleks, et toetada praegu Iraani ja Saudi Araabia suhteid sellepärast et ka see annab tegelikult meile selle tulemuse, mida me täna äh, püüame saavutada. ja nüüd meie enda roll ka nendes riikides. paljud minu kolleegid juba rääkisid sellest. nüüd on võib-olla lihtne sisse marssida ja diktaator maha võtta, aga tugeva riigi ehitamine võtab palju rohkem aega. ja mõnedesse riikidesse on lihtsalt sisse rünnatud, sisse mindud, diktaator maha võetud, aga ülesehitamistööd ei ole aidatud teha. ja lõpetuseks, kui rääkida sellest narratiivist kui sellisest, siis ma arvan, et on oluline, et me ei luba nendel riikidel selles regioonis ajada asju sassi, võimaldada laiendada kogu seda narratiivi nii, et luua veelgi rohkem äh, Äh, allasurutust. selles regioonis võib ju olla rühmitusi, kes on küll islamistlikud, ent kes ei ole vägivaldsed. ja ma arvan, et nad võivadki tegelikult äh, vastuse anda, kuidas Daeshiga toime tulla. aitame lihtsalt neil kõigil omavahel kokku saada, aitäh! aitäh, härra Khan! viimasena saab sõna härra Korminiki. Thank you, Mr Chairwoman. I have a suur tänu mul on küsimus, kas äh, ma olen õigesti aru saanud, et kui Saddam Husseini ei oleks kukutatud ning äh, Bashar al-Assadi võimu ei oleks õõnestatud, siis ei oleks ISISe probleemi bueno, eh,? nii, annan nüüd äh, sõna härra Varvelile, nii et palun, tehke, mis suudate selle lühikese ajaga, mis teil kõne aega on. E, e, suur tänu, proua esinaine ja suur tänu väga nutikate äh, küsimuste eest. Äh, nendele kõigile ei suuda küll vastata. ja ma pean ütlema, et äh, on mõningaid probleeme, mida ei ole võimalik üldse lahendada ei Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa või mõne teise riigi poolt või isegi mida Euroopa Liit tervikuna ei suuda lahendada. nii et kui meie akadeemikutena teeme ettepanekuid poliitika algatusteks, siis me saame aru, et tegemist on intellektuaalse harjutusega, püüame te, ennast teie asemele panna, me saame aru, kui raske on selliseid otsuseid teha ning äh, diplomaatlik ajaraamistik ei, tavaliselt ei äh, sobi kokku poliitikate ajakavaga. Äh, samuti on avalik arvamus ja inimesed erinevates riikides väga mures eh, islamistide pärast, eh, sisserännanute pärast, eh, ka äärmusluse kasvamise pärast kohalikes moslemi kogukondades. nii et kogu olukorra keerukusest ei saa igal juhul paberi peal meil mingit ülevaadet anda, mida aga saab teha, on see, et püüame mõningaid ideid välja käia, mis aitaks mõningaid probleeme lahendada. tahaksin rõhutada, et praegusel hetkel on üks olulisi faktoreid kogu Lähis-Ida keskkonnas äh, rahvusvaheline dimensioon. oluline on see, et teatud kõige olulisemate äh, üleilmsete mängijate äh, koostööd toimiks, sest meie läänena, meie Euroopa Liiduna ei saa teistele öelda, et lõpetage ära sõdimine, kui samas me ise omavahel ühtsele positsioonile ja kokkuleppele ei jõua seda ütlen ma nii Iraagi kui ka Liibüa kohta. kogu Liibüa küsimus on tegelikult väga äh, sümptomaatiline. iga riik ja iga osaleja, ükskõik kas regionaalsel või üleilmsel tasandil, on öelnud, et nad tahavad näha äh, kokku lepitud positsiooni, aga tegelikult on nad äh, töötanud selles suunas, et äh, aidata neid, kes neile kõige sümpaatsemad on. ja erinevad äh, positsioonid on selles osas vastu võetud, see on juhtunud Egiptuses, äh, Ühendemiraatides, äh, Saudi Araabias, Kataris, Türgis ja teistes riikides. Viimased on ka Tripoli valitsust toetanud nii et me ütleme, et leppige omavahel kokku, aga samas me eelistame ühte poolt teisele ja see on seotud ka legitiimsuse küsimusega, mis on väga oluline. ma arvan, et Liibüas on see võib-olla vähem tähtis. kolmed valimised on toimunud Liibüa sarnases riigis, kus tegelikult me oleme ka näinud, et äh, valimistest osavõtmine on äh, vähenenud, viiskümmend protsenti valijaskonnast tuli üldse kohale ja valis nüüd Tobrukis äh, baseeruva valitsuse aga see ei ole mingisugune kaasav valitsus, vaja on eh, demokraatlikku legitiimsust, jah, aga samas on vaja ka silmas pidada veel mõnda aspekti. me ju alati ütleme, et on vaja eh, riigi ülesehitust, eh, kogukonna ülesehitust, aga Euroopa on Liibüat alt vedanud ning liibüalased ise võivad leida mingisuguse lahenduse, aga pärast neljakümmet kahte aastat Muammar Gaddafi režiimi mõte sellest, et eh, neil võiks olla demokraatliku riigi ehitamiseks mingisugused eh, eeldused, eh, Euroopas me mõtlesime nii, aga meil ei olnud õigus, liibüalased ei ole eurooplased ja seda on vaja kindlasti, sellest on vaja aru saada. vaja on uut ühiskondlikku pakti. mitte keegi ei tohi domineerida teiste üle, me tegelikult oleme kuulnud, et see oli revolutsioon, ei, tegelikult äh, üks osapool lihtsalt äh, tekitas äh, mässu, toimus kodusõda ja pärast kodusõja lõppu, selleks, et sõda lõpetada, on vaja valimisi, on vaja riigi ja ühiskonna taasülesehitamist, valimised on toimunud, aga järgmised kaks etappi on puudu ja meid ei tohiks üllatada ka see tulemus, Iraagis on samasugused asjad juhtunud kaks tuhat, kaks tuhat kolm. enne andsime me, enne kui anda valitsusel legitiimsus, on vaja kodanikule, kodanik, et kodanikud lepiksid kokku, mida nad tahavad, et nende riigis, riigist saaks. Need siis üldised märkused minu poolt. nüüd vaadata nüüd kriitilisi kommentaare, mida siin parlamendiliikmed tegid, mitte keegi ei ole usuvabaduse vastu. et võib-olla te saite valesti aru, me ei tahtnud kindlasti mingisugust segadust tekitada, aga me tahtsime lihtsalt näidata, kuidas islami kogukonnad Euroopas peaksid olema kaasatud julgeoleku äh, haldamisse siin Euroopas ning ka üksikutes liikmesriikides eraldi. sest see on nende endi huvides ning nende huvides on see, et neid süüdistatakse terrorismis, nii et nad saavad äh, toimida oma ühiskondades. kindlasti ei võta keegi nendelt usuvabadust ära. samal ajal keegi ei öelnud, et peaks kehtest-, taaskehtestama äh, piinamise, aga igal juhul äh, luuretegevuse koordineerimine on oluline, mina ei ole mingisugune luureekspert ja seetõttu ei ole ka minu ülesanne siin öelda, millist koostööd on vaja kindlasti teha. ja see ei ole seotud kuidagi piinamise ega inimõiguste rikkumisega. aga ma arvan, et me võiksime mingisuguse uue rõhuasetuse seada või eh, Euroopa Liidu eh, retoorikas anda uue tähenduse demokraatiale, demokratiseerumisele, millest me kogu aeg räägime, aga need on eh, paraku tühjad sõnad tihti, nii et siin on igal juhul tasakaalu vaja puudutab rahvusvahelist dimensiooni, siis väga oluline on Iraani kaasamine kogu sellesse äh, temaatikasse. Iraan on väga oluline osaleja Lähis-Ida konfliktidele ei saa rahumeelset lahendust, kui Iraani ei kaasata. ma arvan, et Iraanis on asjad väga oluliselt muutunud ja muutuvad edaspidi ning Euroopa Liidu huvides on luua sild rahvusvahelise kogukonna Iraani vahel. ning ma tahaksin, et me mängiksime võib-olla proaktiivsemat rolli selles. see muidugi ei tähenda, et me Iraani valitsuse igat otsust toetaksime. aga see tähendab seda, et me püüame neid õhutada osalema väga oluliste kriiside lahendamisse Afganistanist Iraagini, sealhulgas siis ka Süüria ja Liibanon tegemist on võtmeosalisega ja ta tuleks kindlasti laua taha tagasi tuua. kui ma rääkisin kaasamisest või kaasavast poliitikast niivõrd laias tähenduses kui võimalik, võib-olla ma ei olnud piisavalt selge, ma kindlasti ei püüdnud seda laiendada džihadistidele, äärm-, äärmuslastele, kes äh, tegelevad terrorismiga, ei, sellest ma ei rääkinud ma viitasin laias mõttes just kogukondadele, kes teatud piirini, kuna mittekaasavad poliitikad on tekitanud kaose, kannatavad ning on tegelikult põhjast, põhjustanud selle, kui te vaatate selle piirkonna kaarti, siis te näete tegelikult, kuidas nurjunud riigid ühest küljest ja radikaalsed terroristid ja nende peatõstmine teisest küljest on seotud Jeemenist kuni Nigeeriani, kuni Saheli piirkonnani ja edasi Liibüani, Iraak, Süüria, kuni Pakistani ja Afganistani välja. selge on, et lihtne on neid asju öelda, aga kaasavat poliitikat on väga raske saavutada see aga ei tähenda, et me ei peaks äh, mitte proovima, see on küll pikaajaliselt äh, äh, toimiv, aga me peaksime proovima. Liibüa. ma arvan, et me ei ole kindlasti teinud kõike, mis vaja, kõike, mis me oleks saanud, mis puudutab erinevate osapoolte vahelist lepitust. siin relvastatud sekkumisest on räägitud aga see ei ole ilmselt võimalus, mida me peaksime reaalselt kasutama, kuna riskid on siin suured. meil on aga vaja äh, selle peale mõelda, kui osapooled on omavahel läbi räägitud, läbi rääkinud ja kokku leppinud. sest kui kokku on lepitud siis hakkavad relvastatud ja äärmuslikud rühmitused Liibüas neid ründama. nii et poliitilist kaasatust väga raske on siin kõik osapooled äh, nõusse saada, aga vähemalt kõige olulisemad peavad istuma läbirääkimiste laua taha, et kokku leppida. ning äh, ehk äh, sihitud sanktsioonid võiksid olla miski, mille peale rahvusvaheline kogukond on küll mõelnud, aga nad ei ole läinud läbi teatud indiviidid, kes on riigi probleemidele rahumeelset lahendust otsimas, toetavad sanktsioone, me peame kasutama kõiki neid võimalusi, mis meie kätes on, sest äh, vastasel juhul on meil riikide osalejad, kes võtavad e-, eelkõige arvesse oma soove ja, ja ideid ja, ja seavad need rahva huvidest kõrgemale. Egiptus näiteks Äh, teenib omaenda huve oma tegevusega, teeb seda hästi, aga Egiptusel on veidi teistsugune visioon Euroopa Liiduga võrreldes, kes on vaenlane ja kellega peab võitlema. ja muidugi siis CC äh, ja AFTA toetamine võib olla äh, küll lühikeses perspektiivis hea mõte, aga me peame vaatama ka pikaajalisi riske, mille, mis siin kaasuvad see olukord, nagu Liibüas me näeme, võivad luua autoritaarseid režiime. mille vastu Araabia kevad tegelikult võitlema hakkas. nii et me pöörame siis tegelikult äh, näo mineviku poole, teeme samad vead ja loome sellised äh, suured äh, eeldused äh, destabiliseerumisele ja fundamentalistide tõusule nagu IS. suur tänu selle äh, põhjaliku ülevaate üle sellest äärmiselt keerulisest küsimusest, raske oli nii paljudele küsimustele kokkuvõtlikult vastata. suur tänu ka kolleegidele ja täna laseme härra Bejonil teha raporti ning paluksin, et aseesimees Plenkovitš jätkaks koosoleku juhatamist. Dear colleagues, let us resume. head kolleegid, äh, alustame, taas alustame koosolekuga. jõuame päevakorrapunkti number viis juurde, mis on avalik kuulamine Euroopa Liidu naabruspoliitika. ja see on esimene samm algatusraportini, äh, mis puudutab Euroopa naabruspoliitika uuendamist ja selle eest vastutab meie austatud kolleeg härra Kuukan tuletan teile meelde, et äh, Ahviti komisjonis äh, äh, ütles volinik Haan, et tal on vaja, talle anti ülesandeks oma esimese mandaadi aasta jooksul vaadata üle Euroopa Liidu naabruspoliitika neljandal märtsil vastavasisuline roheline raamat ka avaldatakse ning konsultatsiooniprotsess saab alguse komisjon ja Euroopa Välisteenistus äh, viib siis äh, läbi alaliste osapooltega konsultatsioone Euroopa Liidu ja välispartneritega ning lõppteatis pannakse kokku äh, selle aasta lõpus. Euroopa Parlamendi eesmärk on panustada sellesse protsessi omaenda konsultatsiooniga ning algatusraportiga. Euroopa Liidu naabruspoliitika seati ellu äh, kahe tuhande neljandal aastal Broadi komisjoni poolt selleks, et äh, laienenud äh, Euroopa ja tema naabrite vahelisi lõhesid äh, tasandada. eesmärk oli suurendada sõprade ringi ning tasandada erisusi, kaasates erinevaid institutsioone. aastate jooksul kahepoolsed poliitikad said toimima ning äh, seda ka mitme erinevate protsessidega toetati. Barcelona protsess, mis juba oli olemas, siis äh, Vahemere liit, mis äh, selle raamistikule lisaks loodi, Musta mere sünergia ja idapartnerlus. aga naabruskonnas toimunud arengud viimastel aastatel on suunanud meie tähelepanu selle poliitika ebapädevusele ning ka selle vahendite ebapiisavusele. see on olnud liiga Äh, paindumatu, et äh, kriisidele vastata ning hoolimata rahalisest toetusest on ajalugu näidanud, et Euroopa Liit ei ole suutnud äh, panustada sellele, et luua naabruses demokraatlikumaid ühiskondi. Araabia kevad kaks tuhat üksteist ja edasi raputas Euroopa naabruspoliitikat ning suunas komisjoni ning välisteenistuse selle muutmisele selleks, et toetada stabiilsemat demokraatiat ja kaasavat majandusarengut see äh, ülevaade võttis arvesse ka seda, et äh, reformidele tuleb anda rohkem toetust ning enam, enama eest põhimõtet tuleks rakendada. fookus tuleb äh, ümber suunata nii, et see kaasaks ka vabakonda. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ülevaatamisest on aga aset leidnud rohkem arenguid veel nii Euroopa idanaabruskonnas, Äh, ja lõunanaabrite osas äh, mitte ainult Liibüa, Süüria ja Lähis-Ida äh, ning Ukraina, vaid ka see, et strateegilistele osalejatele pakutakse alternatiivset arengumudelit. niisiis tuleb see ülevaatamine õigel ajal, Euroopa Liit peaks vaatama oma väärtusi ja tuum- elemente, millele ta on rajatud ning äh, seda koostöös partneritega. see peaks äh, vaatama partneritevahelisi erisusi, erinevaid ambitsioone, huvisid, äh, arenguetappe ning panema ette teatud pühendumuse ning koostöövõimaluse, mis oleks kaasavad, aga ei ohustaks meie enda projekti väärtusi. täna on meil kaks eksperti, kes on, kannavad ette meie läbi viidud uuringu Äh, ning annavad soodi tulevikuks. mul on au teile esindada, esitada härra Grzegorz Gromatskit, kes on Poola äh, avalike äh, administratsiooni instituudist ning tegemist on uuringuga idapartnerlus pärast viite aastat. edasi härra Hassan Mazen Egiptusest Kaira ülikoolist, kes kannab meile ette Äh, uuringu, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat äh, lõunanaabruskonna suhtes. nägin enne koosolekule tulekut äh, volinik Haani kõnet Viinis, seal oli juttu neljast punktist, erisus omandisuhet, suhted, mm, fookus ja paindlikkus, tahaksin nüüd kuulda teie arvamust, me oleme öelnud, et Äh, püüdke kinni pidada kümnest minutist äh, umbes kõneajast, kahjuks on, me natukene oleme jäänud päevakavast siin maha, aga pärast seda äh, on teil võimalus siis kolleegid sõna võtta, Eduard Kukk on kõigepealt ja siis variraportöörid. kokku on aega nelikümmend minutit, härra Gromatki saab nüüd sõna, palun. suur aitäh, härra esimees Äh, püüan teha lühidalt. Äh, ma räägin teile idapartnerlusest ja ma tahaksin suunata teie tähelepanu kolmale küsimusele. Äh, viimase viie aasta poliitika hindamine, teiseks idapartnerluse perspektiiv siin kahe-kolme aasta jooksul ja lõpetuseks poliitikavõimalused ja soovitused edaspidiseks Äh, esimene probleem on siis äh, naabruspoliitika hindamine, äh, arusaamine sellest, kuivõrd erinevad on partnerid, see on väga oluline, ning selle poliitika saavutused ja puudujäägid. selleks, et naabruspoliitikat mõista, ma arvan, et see oli madalama ühise nimetajaga poliitika, mis, millega olid Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid kahe tuhande üheksandal aastal nõus, just Euroopa Liidu Ida-Euroopa riikide suunas naabruspoliitika on samm eristamaks eh, selles raamistikus eh, lõunanaabreid ja idanaabreid. Eh, see poliitika on olnud väga oluliste ettepanekute ametlik pakett, nimelt assotsiatsioonilepingute allakirjutamise võimalus siin, edasi energia Äh, kogukonnas äh, osalemise võimalus Lääne-Balkanil loodud äh, ühendus ja täielik viisavabastusrežiim Euroopa Liidu liikmesriikidesse reisimisel. oluline on see, et osad neist olid juba ette pandud ka Moldovale ja Ukrainale, enne kui see raamistik loodi. partnerite erisused. väga suured erisused kuue partnerriigi vahel olid juba näha kahe tuhande üheksandal aastal kui see äh, poliitika ellu kutsuti ning need on võib-olla erinevas astmes ka suuremad äh, nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, alguseks. kaks alamgruppi on võimalik siin eristada, esiteks autokraatlike valitsustega riigid ja teine grupp oluliselt demokraatlikud riigid. esimene grupp on Aserbaidžaan ja Valgevene, et teises grupis on Ukraina, Moldova ja Gruusia Armeenia on kuskil kahe grupi vahel, aga pigem teises grupis minu arust. Vene faktor. tihti on öeldud, et Venemaa on täielikult äh, NATO ita laienemise vastu. Äh, tegelikult Venemaa on olnud äh, ka assotsieerimise vastu Euroopa Liiduga. aga Venemaa uskus, et see, et Euroopa naabruspoliitika äh, riigid tahavad Euroopa Liiduga liituda, on ebarealistlik stsenaarium. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbirääkimistel Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Euroopa Liidu vahel äh, toimus äh, tegelikult väga dramaatiline muutus ja see Venemaa suhtumises. edasi saavutused ja vajakajäämised pärast viit aastat on kolm väga olulist äh, saavutust, assotsiatsioonileping, äh, äh, vabakaubanduslepingud, viisavabadus ning liikmelisus energiaühenduses Ukraina ja Moldova jaoks. aga need on piiratud ainult kolme riigi jaoks, mitte kõikide kuue jaoks sellest hoolimata on väga head tulemused, arvestades kõiki probleeme ja väljakutseid, sealhulgas Venemaa surve, äh, ka naabruspoliitika riikide oma mm, nõrk äh, kaastöö ning äh, idanaaberlus tervikuna. kahepoolsed suhted on nüüd hoopis paremad kui viis aastat tagasi kahepoolseid suhteid võib näha ainult osalise eduna äh, kolme partnerriigi äh, suhtes ja äh, multilateraalses dimensioonis on pigem olnud tagasisammud. edasi kahe-kolme aasta jooksul tulevikuväljavaated. neli olulist teemat, Venemaa mõju tulevikus, Euroopa Liidu positsioon, paremini toimivad riigid, Ukraina, Moldova, Gruusia ning teiste äh, edusammud. Vene faktor. selleks, et äh, vältida äh, Euroopa naabruspoliitika tihedamat integreerimist Euroopa Liiduga, on Putini poliitika peamisi eesmärke. Venemaa peab väga kiiresti tegutsema selles suunas ja seetõttu on ennustatav, et Euro-, Euroopa Liidu äh, suunas liikumist püüab järgmise kaheteist kuu jooksul Venemaa takistada. Äh, Ukrainat äh, nähakse Venemaa puhul erijuhtumina, Moskva püüab edasi destabiliseerida Ukrainat selleks, et Kiiev ei saaks rohkem integreeruda Euroopa Liidu suunal. selleks, et avalikku usaldust ametivõimudesse Ukrainas õõnestada, on pidevalt Venemaa destabiliseerinud ka Ukraina majandust Euroopa Liidu positsioon. Äh, Venemaa püüab lõhesid äh, luua erinevate liikmesriikide vahel, kõigepealt äh, siis sanktsioonide küsimuses Venemaa suunal juba. see küsimus on väga oluline just Euroopa Liidu poliitikas Venemaa suunal kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul. väga oluline küsimus tekib, millised on Euroopa Liidu huvid tervikuna ning üksikute liikmesriikidega Venemaa suhtes? erinevaid positsioone on võimalik ka Euroopa Liidus näha praegu äh, äh, ühest küljest äh, siis pragmaatiline poliitika, teisest küljest erinevad tugevad väärtuste toetavad. see on lakmustest liberaalsetele demokraatiatele mitte ainult Ukrainas, aga ka Euroopa naabruskonnas tervikuna. Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi pingeid tuleb näha laiemas kontekstis liberaalsete demokraatiate ja nõndanimetatud mode-, Äh, moodsate autoritaarsete riikide vaheline vastuseis. Äh, paremini edusamme tegevad riigid. reformide võimalikkus on minu arust väga oluline küsimus. Äh, poliitiline ja ettevõtluse liit nendes kolmes riigis, Moldova, Ukraina ja Gruusia, võivad olla endiselt takistuseks reformide elluviimisel Iret, isegi Euroopa-meelsed poliitiliste jõudude osas on selliseid gruppe, kes ei taha reforme, vaid hoopis status quo'd. Äh, väga oluline, väga raske saab olema nende gruppide äh, vastutegevust tõkestada. Äh, seetõttu reformi projekti jätkumine saab olla ainult edukas, kui ühiskonnad ise avaldavad selleks survet Ukrainas, Moldovas ja Gruusias. õigusriigi põhimõtete rakendamine saab olla reformide reaalse õnnestumise taga teiste edusammud. president Alijev ja Lukašenko ei aktsepteeri demokraatlikke reforme. Nende eesmärk on oma autoritaarse režiimi säilitamine. mõlemad presidendid on muutnud oma riikide põhiseadust nii, et nad saaksid olla mm, riigivalitsejad elu lõpuni. Nad on loonud poliitilised süsteemid, mis ei ole seotud kuidagi äh, võimu äh, äh, demokraatliku siirdega lõpetuseks poliitikavõimalused ning soovitused. Äh, uued äh, reaalsused ning idapartnerluse äh, ümbertöötamine. uued reaalsused siis kõigepealt Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline avatud geopoliitiline vastuseis on reaalsuseks muutunud. strateegia peaks olema Äh, nutikas käitumine vastuseisus äh, ja äh, Putini valitsemisaja lõpuni see vähemalt kestab. Venemaa heidutus ja nutikas heidutus on seetõttu väga vajalik. see peaks olema Euroopa Liidu poliitika tuumaks Venemaa suunal heidutus ei ole kindlasti mingisugune imeravim selleks, et lühiajaliselt äh, Venemaad äh, juhtiv eliit kuidagi oma meelt muudaks. sanktsioone tuleb äh, kasutada nii kaua, kuni Krimmi, Krimm on Ukrainale tagasi antud ning Venemaa seal enam ei, sõjaliselt ei osale. edasi poliitika Venemaa suunal Venemaa poliitiline eliit on ainult nõus selliste oponentidega äh, koostööd tegema, kes väga jätkusuutlikult oma äh, nõudmisi esitavad. Äh, igasugust nõrkust kasutatakse ära Venemaa hüveks. peale selle, et ollakse agressor Ukrainas, on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ka miskit muud muutunud. nimelt kuue Euroopa naabruspoliitika riigi hulgas on toimunud väga oluline lõhe. erisused on väga selged. kolm riiki, kes on alla kirjutanud assotsiatsioonilepingu ning kõikehõlma vabakaubanduslepingu ja nad on äh, teel äh, sügavama integratsiooni suunas Euroopa Liiduga, teisest küljest Aserbaidžaan ja Valgevene ning Armeenia, äh, kes ei kirjuta alla assotsiatsioonilepingule ning vabakaubanduslepingule lähimas tulevikus. Euroopa Liit peab välja töötama strateegia nende uute reaalsustega toimetulekuks. idapartnerluse tagasitulek. võttes arvesse äh, uute reaalsuste väljakutseid ning viimase viie aasta kogemusi, on väga selge, et Euroopa naabruspoliitika kontseptsioon, mis kahe tuhande üheksandal aastal loodi, ei ole enam elujõuline poliitika raamistik kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguseks. seetõttu on vaja seda väga oluliselt muuta. üle vaadatud naabruspoliitika peaks olema poliitiliselt äh, suunatud ning vähem tehniliselt suunatud äh, projekt kui siiamaani. Ukraina stabiliseerimine peab olema kõige olulisem eesmärk Euroopa Liidule lühiperspektiivis järgmiste kuude ja aasta, aastate jooksul. väga selge Euroopa naabruspoliitika eh, jagamine kahte gruppi on väga oluline. Eh, ühed siis, kes kirjutasid alla assotsiatsioonilepingu ja teisest küljest siis Valgevene, Aserbaidžaan ja Armeenia. enam, enam eest põhimõtet tuleb veelgi tugevdada. aga äh, üldine äh, idapartnerluse eesmärk, mis äh, tähendab täielikku viisarežiimi kaotamist ning energia ühendusega liitumine võiks olla avatud ka tegelikult kõikidele kuuel riigile. Aserbaidžaani, Armeenia ja Valgevene suhtes tuleb igal juhul nende riikide ühiskondadele saata tugev sõnum äh, Äh, ja mitte teha äh, tänaste äh, ametivõimudega ebareaalseid koostööettepanekuid. tippkohtumised peavad olema, peavad edasi kehtima, seda hea tahte märgina Euroopa Liidu poolt ning ka selleks, et oleks ühtne kommunikatsioonivõimalus, aga need tuleks jagada kahte ossa esimene osa oleks avatud ainult nendele riikidele, kes on assotsiatsioonilepingu alla kirjutanud ning teine osa ne-, kõikidele kuuele Euroopa naabruspoliit-, Euroopa naabruspoliitika idadimensiooni riigile. kahepoolsed suhted peaksid olema suurem prioriteet kui siiamaani ning äh, kuus riiki peaks äh, osalema poliitikates rohkem kui varem. ning lõpetuseks äh, ka rahvusparlamendid Euroopa liikmesriikides võiksid mängida olulisemat rolli kahes aspektis. esiteks või nad, võiksid nad Moldova, Gruusia ja Ukraina parlamente aidata äh, Euroopa Liidu äh, aki äh, ühtlustamisele oma riigi õiguskorraga. see võiks olla väga oluline ka kõikehõlmava vabakaubanduslepingu rakendamisel. ja edasi, Euroopa Parlament ning rahvusparlamendid võiksid jagada ka nende kolme partnerriigiga eh, paremaid eh, tavasid ning eh, parteide rahastamist ja muid küsimusi puudutavaid informatsiooni, aitäh! suur tänu teile, härra Gromatski, praktiliselt pidasite kinni poole, kaheteist pool, kaheteist ja poole minutisest kõneajast ja kõnelejatel on sõna. Hassanil on äh, äh, kõneaeg nüüd. suur tänu teile, selle uurimuse koostas, koostasime koos äh, Sali Khalifaga, Khalifaga ja üritan rääkida võimalikult lühidalt neljal põhiteemal kõigepealt äh, olukord äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, teisest äh, küljest finantsinstrumentide kasulikkuse analüüs ning kolmandaks Euroopa Liidu ähm, poliitika ja tõhusus, ähm, liikmesriikide tegevus ähm, naab-, naabruspoliitikaga seotus ning neljandaks soovitused, aega on väga vähe soovituses on seotud sellega, mis uuringus on öeldud, nii et ma, ma viitan neile eh, kõne jooksul. kõigepealt rahv-, naabruspoliitika tähtsus meie kui akadeemikud, kui meil paluti äh, Eh, hinnanguid eh, anda, siis me kõigepealt vaatame negatiivseid aspekte, kuid eh, MTL on ka positiivseid aspekte, mida peaks hindama kõigepealt reformide ühtne päritolu, see puudutab dokumente ja samuti ka teatud menetlusi, rõhk on suveräänne vastutus reformide üle ning tegevusplaanide üle samuti ka äh, finantsvõimalused äh,. Need on samuti üsnagi suured võrreldes eelnevate vahenditega. see ei tähenda seda, et kriitikat ei ole võimalik teha. Äh, kõigepealt äh, selle ülesehitus on üks selle põhilisi vajakajäämisi äh, väga palju on erinevaid vaateid, mis puudutavad seda, et äh, on äh, erinevad, äh, äh, et ühesõnaga Ida-Euroopale suunatud naabruspoliitika on teistsugune kui lõunas suunatud naabruspoliitika, öeldakse, et tegu on väga erinevate piirkondadega, ta oli tähtsusega piirkondadega ning idapartnerlus võiks olla lisaväärtuseks võimalus kunagi tulevikus potentsiaalselt ühineda Euroopa Liiduga see ei äh, ole nii, rääkides Vahemere lõunariikidega, neil ei ole võimalust ega soovi kunagi Euroopa Liiduga ühineda ja kui nad mingisuguse organisatsiooniga kunagi ühineksid, siis ilmselt mitte ei oleks Euroopa Liit. see oleks üks vajakajäämine, teine neist äh, puudutab dokumente sellisel kujul, nagu nad alguses kokku olid pandud ja tundub, et nad olid liialt äh, ambitsioonikad, äh, nii-öelda soovinimekiri oli liialt äh, pikk, tihtipeale vastuoluline ning soovitakse saavutada stabiilsust, reforme, jõukust ja äh, turvalisust. lõunapiirkonna riikide keeruline olukord näitab, et stabiilsus ja reformid ei ole samaaegselt võimalikud ja samuti reformid lükkavad tulevikku jõukuse ning ähm, võttes ähm, ning võttes arvesse, ma olen sealt piirkonnast pärit, leian, et kõiki neid eesmärke on samaaegselt võimalik saavutada. ma tulen selle juurde tulevikus tagasi, üks teine oluline punkt on see, et rõhk vastastikuse vastu, ähm, vastutuse küsimustes tundub nagu võtnuaks eh, Euroopa Liit, et eh, need tema partnerid käituks vastutustundlikult, see on loomulikult oluline põhimõte, see on positiivne kontseptsioon, kuid samas eh, ei ole mingeid vahendeid, et selline asi tegelikult toimuda võiks. kiirelt nüüd demokraatia toetamine, demokraatia väga lühidalt poliitteadustes näeme, et demokraatial on vaestel riikidel väga väike ellujäämisvõimalus ning kui asi puudutab eh, Euroopa lõunanaabreid, pole sugugi üllatav, enamus neist ei ole eh, jõukad riigid ning üks võimalus demokraatiat toetada oleks toetada majandust, nende riikide majandust, eh, ma tean, et see on ähm, teema, mis tekitab väga paljusid, palju arutelusid, kuid äh, äh, SKP on seotud demokraatia edukusega, see ei tähenda seda, et demokraatiat ei tohiks edasi arendada, kaugeltki mitte, kuid äh, see tähendab siiski seda, et on mingisuguseid ootusi, võib oodata, et demokraatia tab-, tabavad tagasilöögid vähemalt seni, kuni ühiskond on veel vaene, see on üks aspektidest, mida tuleks arvesse võtta. ning veel lõpetuseks sooviksin demokraatia toetamise kohta öelda seda, et, et see on rohkem nii-öelda pakkumise poolt tek-, eh, loodav kui nõudluse poolt tekitav, et eh, mõned aastad tagasi oli nõudlus küll eh, suurem kui kunagi varem, olles sealt piirkonnast pärit, võin seda kinnitada, kuid praegusel hetkel mõttes arvesse, mida kuulsime ISISe kohta, Prii on piirkond äh, suur julgeolekurisk ning see äh, on äh, põhjus, miks stabiilsuse vajadus on eriti päevakorras praegusel hetkel. arvan, et see on üks valdkondadest, kus äh, ENP ülevaatamine äh, oleks vajalik kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kui äh, ENP loodi, polnud see võib-olla probleemiks meie lõunanaabrite, Euroopa lõunanaabrite juures, kuid praegu see on. nii ja arvamusküsitlus, mille korraldas, mille finantseeris Euroopa Liit, praktiliselt kõikides äh, naabruspoliitika lõunariikides, äh, kui küsiti, milline oleks parim äh, roll Euroopa Liit, mida saaks mängida selles piirkonnas, kõik ütlesid majanduslik, kõik olid selle vastu, et see võiks olla poliitiline roll ja kõik leidsid, et reformid tuleks läbi viia järk-järguliselt, mitte radikaalselt äh, selles küsitluses äh, oli väga palju, kui te soovite sellega tutvuda, tehke seda kindlasti ja see on Euroopa Liidu poolt finantseeritud ja see annab hea ülevaate äh, avalikust äh, arvamusest. nüüd Euroopa Liidu finantsinstrumentide tõhusus, kui kui asi puudutab nii-öelda kolme M-i küsimust, on tehtud teatud edusamme, näiteks Maroko ja Tuneesia on saanud võimaluse alustada vabakaubandusläbirääkimisi, samuti on alla kirjutatud lepingud Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga, kui asi puudutab raha, eh, kui asi puudutab raha, mis eh, siis eh, seda on vähem, kui algselt lubati ja loomulikult olukord selles piirkonnas ei aidanud asjale kaasa, kuid de facto on igatahes see, et kui asi puudutab äh, finantsabi, siis äh, äh, on edusammud olnud väga aeglased. see puudutab ka, see puudutab kogu lõunanaabruspoliitika riike, välja arvatud Palestiina piirkond. praegusel hetkel näeme, et toetus keskmiselt on viis koma kaks võttes siis idaga, mis on, kus toetus on keskmiselt kuus koma üheksa eurot. leiame, et osalus peaks olema suurem, leiame, et raportid äh, Eh, kõigepealt Euroopa poolt eh, arvamus eh, ja siis kom oodatakse kommentaare partnerriigi poolt. leiame, et partnerriik peaks varem osalema, samuti lihtsustatakse äärmiselt keerulist protsessi, kus on väga palju vajakajäämisi. ja praegusel hetkel tundub, et äh, Ehm, pikas ja keskpikas ehm, eh, ehm, eh, perspektiivis ei võta arvesse ka eh, üleminekuperioodi küsimusi. praegusel hetkel absoluutarvudes võiks rääkida kolmest või muust. praegusel hetkel, kui me räägime per capita toetust, siis on tegelikult see toetus üsnagi väike, võttes eriti puudutab see Um, uh, Gulf Corporation Council, et uh, mis uh, võiks olla lihtsam, kiirem, poliitiliselt tingimusliku, poliitilise tingimuslikkuseta. see võiks olla ka seega palju um, mõjuvam. kuna mul on väga vähe aega, siis ma räägin nüüd Euroopa Liidu liikmesriikide vastastikku täiendavast tegevusest, siis siin juba mainiti mõningate saadikute poolt, et siin on äärmiselt palju erinevaid signaale, mis saadetakse Vahemere lõunakaldale ning äh, näiteks äh, isegi näiteks avalduste äh, osas, mis tehakse isegi mitte liikmesriikide vahel, institutsioonide endi vahel, näiteks äh, vaja näiteks vajaduse kohta tegutseda Liibüas, siis Euroopa äh, nõu-, liidu nõukogu ütles ühte ja, äh, ja samas välisasjade kõrge esindaja ütles hoopis midagi teist. Ähm, NATO operatsioonide kohta Liibüas. ja ähm, võrreldes Euroopa Liidu tegevust Äh, teiste äh, välisjõudude tegevusega võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega on Euroopa Liit on endiselt äh, koos Ameerika Ühendriikidega nii-öelda samas samas nii-öelda kambas, kui ta nimetatakse lihtsalt ühtlasi, üht, kõik ühtekokku, kõik lääneks, see on kahjulik, me, ma arvan, sest nähakse Eh, eh, poliitiliselt eh, lääs tähendab endiselt sedasama ehk siis Ameerika Ühendriike ja Euroopa Liitu, mis selle olukorra on tekitanud, see, et Euroopa Liit on astunud samme pärast Ameerika Ühendriike, eriti puudutas see Araabia kevadejärgset kriisi ning küsimus otsustati, kas asjaga tegeleda või mitte pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid oli oma avalduse juba teinud eh, näiteks Liibüa ja Süüria küsimustes. Ameerika Ühendriigid on mm, mitte küll majanduslikult täiuslikud, samas julgeoleku küsimustes äärmiselt oluline, mängib äärmiselt olulist rolli piirkonnas, kus julgeolek on väga tõsine küsimus nüüd äh, Pärsia lahe riikide kohta ma juba rääkisin, see on äh, üks äh, olulisimaid finants jõudusid ta ja veel lõpuks mul on, tõesti vabandan, mul on veel kaks slaidi, nimelt vajadus tegeleda küsimusega, et julgeolekuküsimused on aina tähtsamaks muutunud, stabiilsus on olulisem kui reformid, peaksime selle peale mõtlema, samuti suurema eelarve võimalus, et kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastane tähendab paremini, ähm, äh, paremini äh, suunatud finantseerimist, kaasama tuleks ka e-, eksperte, kes peaks aitama seda teha, peaks süvendama Eh, kultuuride vahelisse dialoogi, samuti eh, piirikontrollid, eh, samuti ka põgenikelaagrid Jordaanias ja Liibanonis on olulises küsimus, et kokkuvõttes ei ole tegu mitte ainult Euroopa naaberpiirkonnaga, vaid tegu on piirkonnaga, mis tunne vastu tunnevad huvi ka teised piirkonnad, näiteks Pärsia lahe riigid ning samuti on vajadus stabiliseerida seda piirkonda, selle majandust, samuti vajalik on ka segaste signaalide edasisaatmine. Euroopa peaks rääkima ühel häälel. Uh, aitäh, professor Hassan ja annan sõna raportöörile Eduard Kukanile aitäh, esimees, enne kui ma äh, selle teema kallale asun, üks tehniline märkus minu käes on selle kuulamise programm, siin öeldakse, et see algab kell viis täpselt. me alustasime nelikümmend viis minutit hiljem. ma äh, tõesti äh, pean lugu teist kui esimehest, Andrei, aga me peame, äh, me ei saa lubada külaliste kõneaja kärpimist, see ei ole õiglane Äh, ja ma teen selle tehnilise märkuse selleks, et tulevikus selliseid olukordi vältida. kui keegi väljaspoolt ahveti komisjoni tuleb siia äh, seda koosolekut juhatama, siis peaks sekretäriaat teda ka teavitama sellest, et on konkreetsed reeglid ja tuleb kinni pidada ettenähtud ajakavast. kui asi nihkub viis, kümme minutit, siis ei ole mul midagi selle vastu, aga nelikümmend viis minutit on vastuvõetamatu. nüüd äh, tulles teema juurde, mida täna arutame, kõigepealt eh, tahaksin ma avaldada tunnustust eh, mõlemale külalisele, tahaksin neid tänada eh, nendepoolse panuse eest arutelusse, mille teemaks on Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine. mulle meeldis nende ettekannete juures see, et mõlemad analüüsid ei olnud akadeemilised teoreetilised analüüsid, vaid analüüsid, mis keskendusid tegelikele probleemidele ning äh, need äh, sisaldasid äh, palju häid mõtteid, palju häid sõnumeid. ma võin teile öelda, et me mõtleme nende üle järele, kui me seda raportit ette valmistame. raportit, mille teemaks on naabruspoliitika läbivaatamine, nii et, et ma usun, et teie panus oli tõesti väga väärtuslik ja tänan teid selle eest. on hea, et me arutame Äh, naabruspoliitikat Euroopa Liidu institutsioonides. Äh, meil on vaja äh, naabruspoliitika jällegi õigetesse rööbastesse saada, see on üks suurimaid väljakutseid, mis Euroopa Liidu välissuhete ees seisab. meie komisjon on tegelenud arengutega naaberriikides pidevalt ning ma loodan, et meiepoolne panus poliitika jätkuvasse läbivaatamisse aitab meil selle poliitika õigetesse rööbastesse suunata tänastest ettekannetest on täiesti selge, et me seisame silmitsi erinevate arengutega, aga probleemid on tihtipeale sama, samasugused. enamik naaberriike erinevatel põhjustel on praegu ebakindlas äh, olukorras, äh, äh, olukord nendes riikides on väga muutlik ning selle muutlikkuse määr riigiti sõltub. see on vastuolus stabiilsuse, majandusliku jõukuse ja demokraatia arenguga, mis on meile südamelähedane oma naabruspoliitikasse Äh, kui erinevad ei ole ka nende probleemide põhjused, peame me olema valmis kasutama õigeid vahendeid äh, selleks, et suhelda oma partneritega ning aidata saavutada neil meie ühiseid eesmärke. viimase viie aasta arengud äh, on pannud meid ümber mõtlema oma naabruspoliitikat ning arvestama ka teiste välisteguritega, seisame silmitsi uue reaalsusega idapoolsetes naaberriikides oleme me silmitsi uue välja, uute väljakutsete ja uue mm, olukorraga, professor Kromatski mainis seda, see uus olukord on eelkõige tingitud Venemaa poliitikast selles piirkonnas, üha enam on selge, et me seisame silmitsi erinevate riikide rühmadega, kes soovivad Äh, suhelda Euroopa Liiduga erinevatel tasanditel, meie esinejad juhtisid sellele ka väga selgelt tähelepanu. Äh, lõunapoolsetes naaberriikides pärast Araabia kevadet tõstatus küsimus, kuidas üleminekud arenguriikides toimuvad äh, protsessid nendes riikides kulgevad erinevalt ning väga tihti me kaldume nende protsesside algpõhjustest kõrvale. Äh, paindlikum ja diferentseeritum lähenemine, mis keskenduks rohkem majandusarengule, julgeolekule ja demokraatlike institutsioonide toetusele, on äh, selle naabruspoliitika läbivaatamise käigus oluline. aga me ei tohiks loobuda nendest põhimõtetest, mis on meie naabruspoliitika aluseks, enam enama eest, vähem vähema eest riikide valmisolek ette võtta äh, nõudlikke reforme ning äh, nende reformide läbiviimine vajab piisavat toetust ja ma tahaksin öelda, et seda tuleb ka tasustada. naabruspoliitika on rajatud meie pikaajalistele kohustustele, mis meil naaberriikide ees on, samas on selge, et poliitika äh, peab suutma reageerida kohapealsetele kiiretele muutustele ma arvan, et me peaksime tulema tagasi nende poliitiliste vahendite juurde, mis meie käsutuses on ning äh, olema valmis äh, kasutama piisavamaid ja mõnikord ka kiiremaid, paindlikumaid ja diferentseeritumaid lähenemisi Äh, need on vaja rohkem oludega sobitada, aga me ei saa tõesti teha mingeid kompromisse oma põhiväärtuste ja põhimõtete osas, nende põhimõtete osas, millel Euroopa Liit rajaneb, see on see äh, punane joon, millest me üle minna ei saa. ning lõpetuseks, äh, mis puudutab minu raportit, siis ma tahaksin Äh, pöörata tähelepanu nii poliitilisele raamistikule kui ka nendele vahenditele, mida me naabruspoliitikas kasutame. Äh, vaataksin läbi meie prioriteetide hinnangu, äh, arvestades meie partnerite seisukohta idas ja lõunas. see, härra esimees, oleks minu poolt kõik, ma kõnelesin üldiselt, ma ei tahtnud laskuda üksikasjadesse naabruspoliitika iga aspekti kohta, sellepärast et selleks meil veel aega on Äh, kui te nägite äh, selle raporti vastuvõtmise ajakava, äh, siis arutelud on ette nähtud ja nendes aruteludes keskendume ju konkreetsetele teemadele, nii et, et tahaksin tänada kahte eksperti, kes meil siin täna olid ja me mõtleme selle üle, mida te meile rääkisite järele, aitäh! aitäh, Eduard, härra Kristea! aitäh, esimees! ka mina tahaksin teid tänada nende ettekannete eest Ähm, mida te täna esitasite. Ähm, mina tegelen siis äh, härra Kuukani raportiga sotsiaaldemokraatide teemal ja mul on väga hea meel, et meil on täna see avalik kuulamine. vaadates äh, Äh, neid dokumente ja äh, kuulates teie ettekandeid, näen ma, et mõned ohud on ühised nii äh, idapoolsetele kui lõunapoolsetele naaberriikidele. ma olen nõus, et me peame uuesti läbi mõtlema naabruspoliitika vahendid, instrumendid ja tegurid, et me suudaksime tõhusamalt toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad. Te mõlemad mainisite julgeolekumõõdet, külmunud ja aktiivsed konfliktid on Äh, täna paraku reaalsuseks nii äh, Euroopa Liidust idas kui lõunas. Äh, me oleme siiamaani aga seda olulist elementi ignoreerinud. me oleme julgeoleku teemad lahutanud kõikidest muudest teemadest ning oleme loonud justkui paralleelsed protsessid aga julgeolekuelement, isegi kui see ei jää otseselt naabruspoliitika pädevusse, Äh, mõjutab hästi toimiva riigi ja äh, tõhusate institutsioonide üle, ülesehitamist ning reformide läbiviimist, nii et, et minu küsimus on järgmine. Äh, kuidas saaks uus naabruspoliitika seda julgeolekumõõdet paremini käsitleda? Te mõlemad rääkisite sellest, et Äh, laienemisloogika on naabruspoliitikas olulisel kohal, te tegite vahet poliitilisel protsessil ja tehnilisel protsessil, te jagasite partnerid erinevatesse rühmadesse vastavalt nende tulemustele ja ambitsioonidele ning te ütlesite ka, et on vaja teadvat poliitilist ja finantsilist keskendumist teatud piirkondadele kas teile tundub, et see A-stseeni lähenemine, mis meie laienemiskogemuses on õige viis, kuidas naabruses tervikuna käituda? teiseks, mina usun alati, et demokraatia, õigusriik, kaasaegne ja kaasaegsed ja läbipaistvad institutsioonid eh, meie naabruses on meie huvides ja samuti eh, annavad need oma panuse meie julgeolekusse ja jõukusesse. täna tundub mulle, et me oleksime pidanud ühte-teist õppima Araabia kevadest. me räägime huvidest ja väärtustest kui omavahel konkureerivatest elementidest. see ei ole vajalik. kas te arvate, et naabruspoliitika väärtused on vastuolus meie huvidega ning lõpetuseks te mõlemad täiesti õigesti rääkisite kolmnurgast, sellest, milline on naabrite ehk partnerite partnerite roll kas kolmandate osapoolte rolli naabruspoliitikas eh, ei tohiks ignoreerida? Eh, millised olulised tegurid on vajalikud meie naabruspoliitika eesmärgide saavutamiseks ja kuidas teie arvates Euroopa Liit saaks nende eh, teguritega paremini arvestada, aitäh! aitäh, kolleeg Kristea ja härra Kjutšuk järgmisena, palun! aitäh, esimees! härra Gromatski ma arvan, et meil on siin kolm riikide rühma. Ukraina, Gruusia ja Moldova, mis järgivad demokraatlikke standardeid ja soovivad tihedamaid kontakte Euroopa Liiduga ja eh, nendega on sõlmitud ka assotsiatsioonilepped ning eh, kõikehõlmavad vabakaubanduspiirkonnad. Eh, nende kolme riigi arengud on olnud tugevad ning me peame tugevdama oma koostööd nende riikidega kõikides valdkondades. teisalt on meil Valgevene, Armeenia riigid, mis on osaks äh, Moskva algatatud äh, Euraasia majandusliidust. Äh, Aserbaidžaani hetkel ma ei suuda paigutada kumbagi kahest rühmist, aga mulle näib, et Äh, tegemist on Euroopa Liidu ühe olulisema tulevase strateegilise partneriga, äh, see on oluline partner Euroopa Liidu jaoks Aasias ning äh, Aserbaidžaani roll muutub energiaturgude arenguga veelgi olulisemaks, nii et, et kuidas te arvate, peaksid me arendama suhteid Armeenia ja Valgevenega ning milliseid konkreetseid samme tuleks astuda selleks, et need riigid Äh, Euroopa teele tagasi tuua. kas te arvate, et Euroopa Liit peaks tegema äh, ka rohkem jõupingutusi, kaasamaks ähm, Aserbaidžaani energiaühenduse raamistikku või arvate, et na-, äh, kas te arvate, et nad jätkavad Ukraina, Moldova ja Äh, Gruusia äh, vaimus ja küsimus ka härra Maasenile, kas täiendavate rahaliste vahendite eraldamine usu, uskudevahelistele ja kultuuridevahelistele dialoogidele äh, lõunapoolsetes naaberriikides aitavad meil toime tulla terrorismi, radikaliseerumise ja islamofoobiaga, aitäh! aitäh, härra Kjušuk! ja viimasena saab sõna härra Panseri, palun ma teen tõesti väga lühidalt. Äh, äh, ma tahaksin tänada meie kõnelejaid ja minu esimene küsimus neile oleks. Äh, te kõnelete sellest, et, et et meil on naabruspoliitikas tasakaalutus. võib-olla Äh, jah, me oleme tõesti pööranud liiga palju tähelepanu ida poolele ja mitte liiga, mitte eriti äh, lõuna poolele. ja siit tuleme jällegi terrorismi küsimuse juurde tagasi ja mis meie jaoks ikkagi oluline on ja teine probleem seoses naabruspoliitikaga Äh, nimelt meie praegune nõrkus välisasjades äh, ja eriti kui arvestada tulevasi geopoliitilisi väljavaateid ja strateegilisi valikuid, mida me hetkel teeme. me äh, viimastes otsustes naabruspoliitika vallas oleme juba näinud, et me ei mõtle sellest enam kui majanduslikust ja finantstoetusest, see on muutunud omamoodi äh, Äh, sekkumiseks kohapealsetesse riiklikesse poliitikatesse ja see on oluliseks osaks mõnede meie liikmesriikide riiklikust poliitikast, nii et, et poliitika tasakaal on siin äh, küsimuseks, meil ei saa olla ühist äh, lähenemist, kui meil ei ole selgeid ühise välispoliitika eesmärke. ma ei hakkaks siin mingeid tingimusi üles lugema, aga ma arvan, et me lihtsalt ei tule enam asjadega toime, kui meil ei ole paindlikkust ja kui meil ei ole prioriteete. me ei saa lihtsalt igal pool projekte ellu viia, me peame hakkama äh, kuidagi juhtima oma välisasjade poliitikat just nimelt selleks, et me saaksime tugevdada äh, demokraatlikku stabiilsust, noh kas või Tuneesias. me ei saa äh, äh, anda palju väikesi summasid erinevatele inimestele. me peame rahastama projekte, mis vastavad konkreetsetele prioriteetidele ja kriteeriumidele ja prioriteetidele. aitäh, härra Panseeri! ja ma loodan, et Äh, tähendab, härra äh, Panseri on äh, inimõiguste raportöör kogu maailmas, ta ei vastuta ainult ähm, Euroopa Liidu eest, ta vastutab kogu maailma inimõiguste eest ja seehulgas siis ka nende riikide eest, mida hõlmab naabruspoliitikat. nii et tahtsin sellele olulisele asjale tähelepanu juhtud, juhtida ja nüüd annaksin sõna kõigepealt kõnelejatele, et nad saaksid vastata ja siis saab härra Kukan veel korraks sõna ja kui tema seda ei tee, siis võtan ise asja kokku. Mihhail, äh, jah, kui see on väga lühikene sõnavõtt. jah, ma teen tõesti väga lühedalt, äh, härra Krovatski, te rääkisite sellest, et Venemaa on äh, alati äh, suhtunud äh, ettevaatlikult ka Euroopa Liidu lähemale tulekusse, mitte ainult NATO lähenemist olen, ma lugesin Alge-, Frankfurter Allgemeinerist eelmise aasta detsembrist artiklit, kus öeldakse, et Venemaa president Äh, äh, president äh, Vladimir Putin on kõnelenud Ukraina võimalikust liitumisest Euroopa Liiduga. Putin on öelnud, et kui asi tõesti niimoodi on, siis me tõesti tervitame seda, ta ütles detsembris kaks tuhat neli, kui ta kohtus Zapateroga, Hispaania tollase peaministriga. kas ähm, Äh, Teile ei tundu, et see arvamuse või seisukohtade muutus Mos-, Moskvas on kuidagi seotud ka meiega, et äh, võib-olla äh, see muutus on ka seotud sidepoliitiliste põhjustega Moskvas. kas see ei või olla ka põhjuseks selle muutunud suhtumise taga? aitäh, Mihhail. ja nüüd härra Gromatski ja siis härra Matsen Äh, ma teen tõesti väga lühidalt äh, mõned märkused äh, kõigepealt, kuidas Euroopa Liit peaks ümber käima julgeoleku väljakutsetega. ma juba mainisin Ukraina stabiliseerimise probleemi, minu arvates on see väga oluline Äh, see on äärmiselt oluline teema äh, Euroopa Liidu jaoks järgmistel kuudel-aastatel, aga mitte ainult Ukraina stabiliseerimine, vaid ka Gruusia ja Moldova stabiliseerimine. ma arvan, et me peaksime pöörama oma tähelepanu praegu just nimelt nendele kolmele riigile. Äh, selleks, et luua teatud tasakaal Venemaa poliitika vahel ja meie poliitika vahel nende riikide suunas selle kuue idapartnerlusriigi äh, probleem. Äh, mina ütlesin, et nende riikide sees on kaks rühma ja nende vahel on Armeenia. Teie rääkisite, et et Armeenia ja Valgevene on koos, sellepärast et nad on Euraasia Majandusliidu liikmed koos Venemaa ja Kasahstaniga ausalt öelda mulle tundub, et Euroopa Majandusliit, Euraasia Majandusliit on tühi projekt. ma ei usu, et see projekt äh, järgmistel aastatel teostatav on, mul ei ole aega selgitada põhjalikumalt, miks ma niimoodi arvan. ja Aserbaidžaani probleem on tegelikult lihtne see on ebademokraatlik autoritaarne režiim. president Alijev ei ole huvitatud äh, Aserbaidžaani demokratiseerumisest, ta ei ole huvitatud äh, suhetest Euroopa Liiduga, äh, sest see sisaldaks ka inimõigusi, demokraatlikke standardeid, teda huvitab loomulikult koostöö Euroopa Liiduga majanduslikul tasandil. see on tema jaoks oluline, aga mitte äh, koostöö, äh, mis rajaneb meie reeglitel ja meie väärtustel. ning äh, lõpetuseks Venemaa seisukoht Äh, naabruspoliitika ja naabruspoliitika riikide suhtes, äh, sest äh, see on ju poliitika, mis on suunatud tihedamatele suhetele Ida-Euroopa riikide ja Euroopa Liidu vahel. minu tees on selline, et Putini poliitika oli sellise lähenemise vastu, Euroopa Liidu ja idapoolsete riikide lähenemise vastu juba aastal kaks tuhat neli. ta ei ole oma seisukohti muutnud äh, viimase kümne aasta jooksul, aga nagu ma juba oma ettekandes ütlesin, Venemaa poliitiline eliit äh, lihtsalt äh, arvas, et see on tühi projekt. ning äh, nad muutsid oma suhtumist äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning nüüd me teame, et äh, nad on ava, avalikult tihedamate suhete vastu Euroopa Liidu ja idapoolsete riikide vahel assotsiatsioonilepingute vastu. aitäh, härra Gravatski ja härra Madsen, teiepoolsed lõpusõnad jah, teen ka väga kiiresti, mulle esitati küsimus äh, huvide ja väärtuste kohta, kas nad konkureerivad üksteisega, julgeolek ja kuidas sellega toime tulla. ma arvan, et äh, mõnikord need asjad tõesti konkureerivad omavahel, aga äh, alati on võimalik leida õige tasakaal, näiteks kui äh, demokraatia edendamine on väärtus, siis, äh, siis äh, selles vallas on väga palju häid ettepanekuid, ma oma ettekandes võib-olla ei omanud võimalust neid kõiki välja tuua. Araabia kevad näitab seda, et demokraatia loomine võtab aega ning demokraatia tähendab institutsioonidesse investeerimist, vabu valimisi ei saa pida, pidada, kui ei ole korralikke valimiskomisjone, nii et, et ma arvan, et valimiskomisjonid on probleemiks kõikides lõunapoolsetes partnerlusriikides ning parlamendid on demokraatia tõhusaks vahendiks, parlamendid aga on alarahastatud, nad ei saa sellistes tingimustes tegutseda ning see on jällegi üks viis probleemide tekkeks. nüüd, äh, kui rääkida kultuuridevahelisest dialoogist, äh, kuidas aitab see terrorismi vastu võidelda, siis loomulikult aitab. Äh, väga paljud inimesed selles piirkonnas radikaliseeruvad sellepärast, et neil on vale ettekujutus läänest ja Euroopast Nad ei käi Euroopas, nad ei vaata Euroopa telejaamasid, nad vaatavad teisi telekanaleid ning niimoodi nad radikaliseeruvadki, nii et, et seetõttu on väga oluline edendada kultuuridevahelist dialoogi. julgeolek, ma ütleksin, et jah, tuleb kiirendada toet toetust pagulaste probleemi lahendamiseks, see on viitsütikuga pomm. pagulased on selles piirkonnas kõikjal ja mitte ainult Jordaanias või Liibanonis. inimesed põgenevad, neil ei ole tööd, nad elavad tänavatel, ma näen selliseid inimesi ka Kairos neid inimesi tuleb aidata, tegemist on investeeringuga julgeolekusse ja nagu äh, selles uuringus on öeldud, äh, piirikontroll äh, EUBAM-i missioonid vajavad rohkem rahastamist kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikust aitäh, võtame siis selle päevakorrapunkti kokku, tahaksin tänada meie eksperte härra Gromatskid ja härra Masenit, kes esitasid tõesti väga põhjaliku analüüsi ja nende endi seisukohad selle kohta, kuidas Euroopa Liit peaks analüüsima ja reformima oma naabruspoliitikat. me oleme tutvunud juba teie uuringuga ja tahaksime üksikasjalikult lugeda ka härra Maseni analüüsi äh, vabandan härra Kukani ees, et ajapiirangute tõttu ei saa me talle enam sõna anda, aga see ei juhtu meil esimest korda. ja ma siiski arvan, et meil olid väga viljakad arutelud ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et esmakordselt arutame härra Kukani raportit kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aprillil ja hiljem räägime siis muudatusettepanekute tähtaegadest, loodetavasti muude küsimuste all keegi midagi öelda ei taha ja kui esimees Äh, ja esimehe nimel tahan teatada, et üheksandal märtsil Strasbourgis kell seitse on meie järgmine koosolek ja sellega on tänane koosolek lõppenud ja kes jäävad laiendatud juhatuse koosolekule, palun jääge siia, teised palun lahkuge siit ruumist, aitäh!